tere hommikust, daamid ja härrad. Teid ei ole siin küll eriti palju. saadikuid ei ole veel eriti palju kohal, aga ma arvan, et me peaksime siiski istungiga alustama meil on täna päevakorras mõned üsna huvitavad punktid aga kõigepealt mõned ametlikud teadaanded. ma peaks, ma peaksin teile kõigepealt meenutama seda, et koosolek kantakse veebis üle. see salvestatakse. teiseks soovin viidata sellele, et kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda oktoobri koosoleku protokoll on teile saadetud. me loodame, et sellega on kõik hästi, aga härra Nisteril on sõnavõtt selle kohta, palun uh,. esimees, suur aitäh. esimene päevakorrapunkt puudutab päevakorda ja mul ongi üks märkus päevakorra kohta nimelt punkt kaheksa puudutab küsimust, mis on esitatud komisjonile Keith Taylori poolt, tavaliselt ta ise siin komisjonis ei käi. komisjoni poolt on sellele küsimusele tulnud põhjalik vastus, mis on meie kaustas, nii et, et ma arvan, et kõik teavad, mis komisjoni vastus on, see oli juba oktoobris päevakorras, nii et, et miks meil see punkt üleüldse päevakorras on, võtame selle päevakorrast ära. ja teine asi mind tõesti üllatab, punkt viisteist, nimelt tuleb külastajatega Prantsusmaalt, väga tore, et nad tulevad, aga aga võib-olla me peaksime asju paremini planeerima, kui me hakkame korraldama siin mingeid väikseid kuulamisi külastajate äh, gruppidega, kes tulevad, siis me peaksime sellest ka ette teadma. nii et, et äh, kui meil on nii äh, nigel päevakord, et meil tuleb seda selliste asjadega täita, siis ei ole mõtet korraldada kolmepäevast istungit, vaid tõesti ühepäevast, kus on ka mingi korralik päevakord. nii et, et minu ettepanek on, äh, on see punkt kaheksa päevakorrast välja jätta. okei okay,, eine weitere Wortmeldung. kas on veel sõnavõtusoove selles osas uh,? I m not sure whether ma ei ole päris äh, kindel, kas äh, punkt kaheksa oleks tavaliselt päevakorras ja mina pole kindel, et äh, komisjoni poolt antud vastus on piisav, tegemist on Ühendkuningriigi jaoks üsna olulise teemaga ja tegelikult see oleks, on oluline ka äh, äh, teiste liikmesriikide jaoks, kui sellised suured äh, ettevõtted nagu Twinings näiteks viivad tootmise üle, et siis minu arvates on see oluline ja tähendab, ma ei ütle, et see punkt peab olema päevakorras, aga mulle tundub, et komisjoni vastus ei ole ikkagi ammendav. esimesed Teil on täiesti õige, et see, mida päevakorda panda. mul on väga palju küsimusi, mis ei ole kolme nädala jooksul vastust saanud ja äh, teine, üks asi on saada vastus ja teine küsimus on see, et kas see vastus on ka piisav, aga me ei tohiks päevakorda paisutada lihtsalt saadikute küsimustega. ma olen täiesti nõus, et see ettevõtete ümberpaiknemine on oluline teema aga küsimus on selles, et kas me paneme need lihtsalt küsimused päevakorda ja niimoodi paisutame oma päevakorra suureks, ma arvan, et seda ei peaks tegema. okei okay,, der punkt acht. hästi, punkt kaheksa on menetluse seisukohast minu meelest ka natuke õnnetu siin päevakorras. aga sellegipoolest mm, ma olen nõus kolleegidega. komisjoni kirjalik seisukoha seisukohavõtt selle punkti osas, kas on siis Euroopa raha läinud või ei ole, see, see vastus ei ole absoluutselt rahuldav ja kui me tegeleme ettevõtete siirdumisega, siis on see oluline punkt, aga täna põhimõtteliselt me oleme sellest piisavalt palju rääkinud siin komisjonis, nii et me võime selle täna päevakorrast maha võtta. Okay kui keegi nüüd selle vastu ei ole. hästi, aitäh. siis me peame veel kokku leppima punktis viisteist. siin mind veidi üllatas, et see üleüldse päevakorras on, aga kolleeg Nisteroi, te saate aru, et see on oluline. rühma on kutsutud, inimesed tulevad, me ei saa lasta inimestel õues külma käes seista, niimoodi ei ole võimalik teha. edaspidi me siis arvestame selliste punktidega varem. Läheme siis edasi. jõuame päevakorrapunkti kolm juurde, siin on mõned esimehed teadaanded Äh, proua Hübnerit teadaanded. tegelikult oli küsimus ainult selles, et ministrite kohtumine jah, ma kuulen, et proua Hübner äh, tahab sellest ise rääkida, niipea kui ta kohale jõuab. nüüd siis jõuame päevakorrapunkti neli juurde selleks olete kindlasti intensiivselt valmistunud. meil on kõne all romade kaasamist käsitlev Euroopa Liidu strateegia. ma paluksin raportööril tutvustada oma arvamuse projekti, palun. palju tänu, härra kallid kolleegid, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin jällegi rõhutada, kuivõrd oluline on Euroopa lähenemine romide vähemuse osas. umbes kaksteist miljonit romid elab Euroopa Liidus ning enamikel on väga vä selgelt välja kujunenud elustiil väga paljud nendest inimestest elavad vaesuses või ka äärmises vaesuses ning sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuse tingimustes. kogu Euroopas kasutavad poliitikud või pigem kuritarvitavad äh, seda romide poliitikat, et äh, populistlikke eesmärke saavutada. me elame piirideta Euroopas, Euroopa, mis, mis rajaneb julgeolekul, jõukusel ja turvalisusel ja ma arvan, et seetõttu ei saa romide probleemile olla ainult äh, riiklikku lahendust ma leian, et Euroopa Liidu meetmeid tuleks äh, koordineerida nendega, mida võetakse liikmesriikide tasandil ning peaksid tegelema nende probleemidega, mis romide ees Euroopa Liidus seisavad. mul on selles osas mitmeid konkreetseid ettepanekuid ja ma tervitan ka kolleegide vastavaid ettepanekuid. võtame näiteks eluaseme küsimuse. kahe tuhande kümnendal aastal äh, otsustas Euroopa Liit anda rohkem eluasemetoetusi just nimelt äh, tõrjutud kogukondadele, näiteks romidele ja liikmesriigid saavad nüüd siis oma tegevuskavad uuesti üle anda ning anda siis kakskümmend prot-, kaks protsenti nendest Regionaalarengu Fondi äh, vahenditest selleks otstarbeks. enamik liikmesriikides ei ole siiani seda võimalik, võimalust kasutanud ja seetõttu tõstatub küsimus, et miks me seda üldse siis teeme, kui liikmesriigid ning komisjon ei ole veendunud nende meetmete vajalikkuses, see on üks asi, mida tuleks arutada meil on võimalus täiendada neid ettepanekuid, mida teevad liikmesriigid selleks, et tagada äh, kõige kaitsetumate ühiskonnagruppide kaasatus. me peame eh, hindama vajadusi, äh, vaatama, milline on romide vajadus eluaseme järele, me peame parandama infrastruktuuri, äh, kommunaalteenuseid, aga selleks, et me saaksime olla tõhusad ja et tõesti, et õpetaksime inimesed nii-öelda kala püüdma, selle asemel, et neile lihtsalt kala anda Äh, tuleks eluaseme andmine siduda ka teatud tingimustega, näiteks nagu laste koolitamine ning äh, äh, pakutavate töökohtade vastuvõtmine, töökohtade vahendamine on äärmiselt oluline selleks, et inimestel, kes on pikka aega töötud olnud, oleks võimalik jälle tööturule tagasi pääseda. ma olen kohtunud ka romide esindajatega ja nad on palunud, et neid ei koheldaks ainult kui sellist kaitsetud ühiskonnakihti ma loodan, et ühel päeval ka see asi saab tegelikkuseks ja loodetavasti ei lähe selleks liiga kaua aega. aga me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu tasemel on olemas mehhanismid, mis tagaksid romide sotsiaalse ja majandusliku integreerituse, juurdepääsu haridusele, töökohtadele ning avalikele teenustele. ma olen veendunud, et äh, äh, positiivne diskrimineerimine piiratud ulatuses oleks äh, oluline Äh, romide sotsiaalne aktsepteerimine ei ole ainult moraalne kohustus, see on vajalik ka majanduslikust aspektist. ei ole mitte mingit muud alternatiivi romide täielikule integreerimisele ja me ei peaks seda tegema lihtsalt äh, äh, armust, vaid me peaksime kaaluma riikide huve kõik riigid saavad kasu sellest, kui tööjõud on suurem ja kvalifitseeritum Äh, ja samas ma tahan öelda, et siin ka vähemus peab üles näitama valmisolekut, aga samuti ka enamus selliseks integreerituseks. Ungari eesistumise üheks prioriteediks on romide integreerimine ja Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia on selles kontekstis väga oluline, sest seal keskendatakse ka tööhõivele, varase haridustee pooleli jätmisele, äärmisele vaesusele finantskriis on äh, tõhjus, tõhustanud mitte neid äh, probleeme, vaid just, äh, mis on seotud diskrimineerimisega, vaid probleeme, mis on äh, seotud näiteks madala kvalifikatsiooniga, mis viib kaasa inimeste sotsiaal, toob kaasa inimeste sotsiaalse tõrjutuse. me leiame, et näiteks romide puhul iga lisaaasta, mis on veedetud kooli, koolipingis, vähendab varase raseduse võimalust nii et, et meil on vaja tõesti programme selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu ja et need programmid peavad jätkuma ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist. täna jäängi ootama kallite kolleegide ettepanekuid selles osas, kuidas paremini koordineerida Euroopa Liidu tasandil tehtavad ja liikmesriikide tasandil tehtavad selleks, et romisid Euroopa Liitu integreerida. nagu te teate, meie omaalgatuslikus raportis, mis käsitleb romide integre-, integratsiooni, sellest raportist äh, saab siis äh, dokument, mida hakkab kasutama ka eesistujamaa, järgmine eesistujamaa aasta Ungari ja samuti Euroopa Komisjon selleks, äh, et tulla kahe tuhande üheteistkümnendal aastal välja õigusloomelaste ettepanekutega. suur aitäh tähelepanu eest! ja herzlichen Dank, Herr Kovatšev. ja palju tänu, härra Kovatšev tegemist on väga tundliku teemaga. me oleme näinud, et Euroopal tegelikult oleks rohkem võimalusi võtta siin kindlam seisukoht. sõna saab kolleeg Tšeslov. Eh, eh, suur tänu ja ma tänaksin eh, raportööri tema visiooni jagamise eest sellel teemal. tegemist on väga hea arvamusega, hea tekstiga meil on tõepoolest tegemist regionaalpoliitika vahendite kasutamisega selles valdkonnas, ma olen täiesti nõus tema lähenemisega, kuid ma sooviksin, et meil oleks siin veidi kindlakäelisem lähenemine ka komisjoni rollile, näiteks neljandas punktis, see, mis on seal tekstis välja toodud. nagu te teate, selle aasta alguses võtsime vastu määruse, mis puudutas kaitsetumat äh, elanikkonna osa ja kolleegidega esitasime terve rea küsimusi juba enne suve. osad neist said vastuse, teised mitte. Neid ei võetud ka päevakorda. kuid arvestades nende küsimuste sisu ja vastust, kuulsime, et kontekst näitab seda, et äh, programmid ei ole sisuliselt kuidagi muutunud, nii et me ei ole kuidagi kasutanud äh, neid, äh, neid programme, mis liikmesriikides olemas on. seetõttu siis otsustati, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me peaksime hakkama Euroopa vahendeid kasutama selleks, et edasi liikuda ja siis vaadata, kuidas neid on kasutatud. nüüd on tegemist meil aasta lõpuga. kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist on praeguse seisuga justkui kaduma läinud aastad. ja kahetsusväärne on see, et ei avaldata survet liikmesriikidele, nende valitsustele selleks, et neid vahendeid tõepoolest kasutataks meie Regionaalarengu Komisjoni visiit Rumeeniasse näiteks näitab, et et on terve rida linnapäid näiteks, kes tegelevad väga heade projektidega, näiteks hariduse, elamumajanduse vallas ja tööhõive vallas. nii et kohapeal toimub väga palju äh, positiivseid asju, kuid äh, need tegevused ei ole koordineeritud me peaksime üles kutsuma ka teisi linnu kasutama neid vahendeid, me teame, et äh, Rumeenias äh, kasutatakse ainult äh, kümmet protsenti võima-, potentsiaalsetest vahenditest, räägitakse bürokraatia osast ja nii edasi, ei ole piisavalt uuringuid, kuid tegelikult see ei ole nii, meie peaksime ise palju kindlakäelisemalt esinema selleks, et koordineerida ka komisjoni ning liikmesriikide vahelist tegevust. tegemist on inimestega, kes elavad regioonides, linnades, mida me saaksime aidata ja see on ka meie eesmärgiks ja seetõttu me peaksime tõepoolest meie kasutuses olevaid vahendeid kasutama. kuid me ei ole seda siiani teinud. nii et me peaksime välja tulema ettepanekuga selleks, et kaasrahastamist tõepoolest korrektselt kasutatakse. me leiame, et sellest kaasrahastamisest ei ole mitte midagi kasu, kui seda ei kasutata. ja, ja palju tänu, härra Nisteroi, kolleeg Kadek, palun. aitäh, kõigepealt tänaksin raportööri tehtud töö eest ja minu koduriik samuti seisis hiljuti silmitsi sellesama probleemiga ja seetõttu on mul väga hea meel, et äh, romide integratsioon on nüüd äh, jõudnud äh, esiplaanile ka meie aruteludes. räägime siin rändrahvastest üldiselt. mul on hea meel, et Regionaalarengu Fond finantseerib ka elamumajandusprojekte kaitsetud ühiskonnakihtide osas. kuid kahjuks, nagu ütles kolleeg Nisteroin, et Euroopa Liidu vahendid on praegu alakasutatud ja me peaksime üles kutsuma eriti just Rumeenia kolleege neid vahendeid enam kasutama. peaksime vältima seda, et me mingit süstemaatilise ühe koha peale kuidagi kinnitamise poliitikat läbi viiksime nende niinimetatud rändrahvaste puhul, tegemist on ju nende kultuurilise identiteedi osana ja mina kindlasti sooviks, et me selle kuidagi kahtluse alla seaksime. nii et nende integreerimine ei toimu sellega, et me nad kuidagi ühe paigaga seoksime. Euroopa Liidul on muidugi ka vastutus äh, selles osas, mis puudutab ähm, inimeste vaba liikumist, äh, siin igas riigis on oma äh, reeglid paigas ja me peaksime leidma siin mingisuguse tasakaalu. me räägime siin viimastel nädalatel, isegi viimastel kuudel pigem teatud karikatuuri vormis, äh, räägime siin nendest väljasaatmistest, mis aset leidsid äh, Prantsusmaal, tegemist on väga tundliku teemaga, nagu te kõik teate, kuid tahaksin veel kord tänada raportööri tema lähenemise eest, aitäh! ja, dankeschön für diese Wortmeldung, dann hat ja palju tänu ja nüüd saab sõna proua Schmidt. aitäh, tahaksin äh, liituda kolleegide ning tänada raportööri tehtud töö eest, ma ei tahaks nüüd neid samu äh, teemasid uuesti puudutada, mida siin juba mainiti, kuid äh, see, mida puudutas Lambert van Nistelrooy, need rahastusvahendid, mis on praegu meie käsutuses, kuid mida ei kasutata, siis tõepoolest see on konstateering ja see on väga äh, tõsine asi, sest äh, me võiksime kasutada märkimisväärseid summasid näiteks elamumajanduses, samuti hariduses, kultuuris, tööhõive parandamisel Euroopa Sotsiaalfondi abil. me võiksime kasutada vahendeid eh, ka selleks, et uurida, miks ei ole kõiki neid fonde kasutatud. Eh, siin on eh, tegemist kindlasti puuduliku informeerimisega, puuduliku kommunikatsiooniga, ei ole ka tsiviilühiskonna partnereid, MTÜ-sid piisavalt võib-olla informeeritud, näiteks Prantsusmaal kindlasti on seesama ka äh, Bulgaarias, Unge-, Ungar-, Ungaris ning ähm, Rumeenias. nii et seetõttu kindlasti me peaksime paremini oma kommunikatsiooni korraldama kõikide nende partneritega, et nad kasutaksid erinevaid Euroopa Liidu fonde, et me oleme seal selleks, et nende tegevust toetada ja selleks, et äh, paremini neid äh, vahendeid kasutada ma tean, et siiani ei ole tõepoolest neid kasutatud piisavalt, seda tean ka enda riigi näitel. nii et me peame üles kutsuma liikmesriike enam neid vahendeid kasutama, samuti pöörduma oma mittetulundussektori partnerite poole. ja tahaksin rääkida ka regioonide vahelistest fondidest, kolmandast eesmärgist, selleks et enam toimuks mõttevahetust, kogemuste vahetust mida siiani ei ole piisavalt kasutatud. suur aitäh! Dankeschön für diesen Beitrag, dann hat Herr Matula. Äh, suur tänu, järgmisena kolleeg Matula, palun. Mulțumesc, domnule președinte. Äh, aș dori să adă... Aitäh, esimees. Ma tahaksin äh, ka Äh, osaleda selles arutelus, mis puudub romide küsimust Rumeenias, aga tegelikult mitte ainult Rumeenias. arvestades seda, mida regikomisjoni delegatsioon Rumeenias nägi, eriti Rumeenia lääneosas, siis äh, me tõesti olime tunnistajaks nendele projektidele, mis on seal suunatud romide kogukonnale aga äh, tahaksin tõstatada ühe küsimuse, mis pole saanud veel vastust ei Rumeenias ega ka mujal. miks äh, ei tea me täpselt romide arvu? Äh, see arv varieerub miljonites meie kogemused Rumeenia lääneosas näitavad seda, et äh, ei ole võimalik äh, romide arvu lihtsalt kindlaks teha, me peame sellega arvestama. romid äh, soovivad, et neid integreeritakse ning need romid, kes on integreerunud, tegelikult ei tahagi, et neid peetakse romideks. küsimus on selles, miks nad loobuvad oma romi identiteedist. Nad teevad seda sellepärast, et nad soovivad olla Äh, ühiskonna täieõiguslikud liikmed. ärgem unustagem, et Rumeenias äh, on enamik romidest paiksed, üheksakümmend protsenti või isegi rohkem on paikse eluviisiga. võib-olla väike, ainult väike osa, kuskil kaks kuni viis kuni kümme protsenti on rändava eluviisiga väike osa neist äh, on võib-olla seotud ka kuritegevusega, kuigi võib-olla pole õige äh, seda öelda. statistika Rumeenias näitab seda, et romid ei pane toime tõsiseid kuritegusid, vaid rohkem selliseid pisikuritegusid. nii et, et äh, tegemist on tõesti sammuga edasi, et me oleme välja töötanud projektid romide jaoks. mina isiklikult usun, et lahendus probleemile peitub hariduses, töökohtades ja korralikus eluasemes, see on parim lahendus. mis puudutab nüüd vahendite kasutamist, siis ma olen täiel määral nõus sellega, et me peame tegema rohkem jõupingutusi selleks, et neid vahendeid ära kasutada ning bürokraatiat vähendada fondidele juurdepääsu osas me oleme olnud tunnistajaks projektidele, kus üks linnapea Lääne-Rumeenia linnast ehitas üle väga palju maju, mis, kus sai, leidisid elamispinna üle tuhande, üle kaheksasaja, kahesaja kaheksakümne maja ja kasutas selleks siis kohalikke vahendeid lihtsalt selleks, et vältida seda bürokraatiat, mis käib kaasas ühenduse raha kasutamisega. tegemist on äh, inimesega, kes on tõesti olnud seotud väga paljude Euroopa Liidu rahastamisprojektidega. nii et, et veel kord, lihtsustamine äh, rahaliste vahendite kasutamisel on äärmiselt oluline loomulikult äh, tuleb arvestada ka äh, sellega, et äh, peab olema ikkagi võimalik teostada kontrolli. nüüd, kui kõnelda integratsioonist, siis äh, romid selles piirkonnas, kust mina pärit olen, ei oma mingeid raskusi töökoha leidmisel. on suured hargmaised ettevõtted, kus töötab sadu romisid neljast tuhandest töötajast ühes ettevõttes mitusada on, on romid ning see ettevõte on valmis võtma tööle veelgi rohkem romisid. tahaksin oma sõnavõtu lõpetada, öeldes, et minu arvates tähendab integratsioon haridust, töökohta, korralikku eluaset ning äh, kõigi menetluste lihtsustamist, mis on seotud ühenduse rahaliste vahenditele juurdepääsemisega. suur aitäh! ja tänke, härra Madula. palju tänu, härra Madula, nüüd saab sõna proua Smalkova. aitäh, härra esimees. paar kuud tagasi meie sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist viis liiget käisid Ida-Slovakkias visiidil seal on äh, romide esindatus äh, rahvastikus eriti suur. mina ise olen äh, regioonist, kus meil on see eriti suur kontsentreeritus just romide osas. me külastasime külasid, kus on saavutatud tulemusi viimase viie aasta jooksul romide integreerimise osas. ja pean kolleegidega nõustuma, et kaasrahastamine Euroopa Liidu vahenditest, olgu siis tegemist sotsiaalfondi rahadega või mõne muu fondiga, et seda kõike peaks koordineerima. me peaksime enam survestama ka liikmesriikide valitsusi, et nad äh, pädevusi delegeeriksid äh, madalamale tasandile, regionaaltasandile ja linnapeadele, sest nendes külades äh, või maapiirkondades nad ei ole piisavalt võimalusi rahastamist taotleda ne-, nemadki on äh, välja tulnud elamumajandusprojektidega oma vahenditest, on ehitanud koole, äh, lapsed tõesti, mustlaste lapsed tõesti tõepoolest käivad regulaarselt äh, koolis nendes piirkondades ja ka kolmas sektor on seal abistamas romide laste vaba aja sisustamisega ja inimesed ei ole isegi nii-öelda romide probleemist teadlikud nendes kohtades nii et meil on tegemist küladega, kus on umbes kolm tuhat romi näiteks ja seal on äh, oma keskkoolid. Äh, keskkoolid avavad oma filiaale nendes külades äh, ning panustatakse ka tihtipeale kutseharidusele, näiteks äh, müürsepakutset antakse või rätsepakutset, kutset neile, kuid äh, pädevus peab kindlasti olema siis kohalikul tasandil, aitäh. Yes, it's, Yeah, no, there's a member already. A member. Another another member, and then the European Commission. Uh... veel üks äh, komisjoni liige ja siis komisjoni esindaja.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 eelkooliealises vanuses. Uh, but there is uh, Czech cabin and uh, I think it could, uh, could... meil on ju Tšehhi äh, kabiin, tõlkekabiin olemas, nii et ma võin rääkida tšehhi keeles, sain aru. Oh, ma alustan uuesti, proovin uuesti tšehhi keeles rääkida, kas nüüd tõlge toimib? toimib üks väga oluline tingimus romide edukaks integreerimiseks on seotud eelkooliealiste laste asutustega. ma olen pärit Tšehhi Vabariigist, Olmitši piirkonnast. meil on juba kümme aastat käigus väga edukas projekt romi laste kaasamiseks lasteaedadesse lapsed äh, käivad tšehhikeelsetes lasteaedades. probleem on selles, et need romide lapsed, kes tavaliselt kooli jõuavad, ei valda piisaval tasemel tšehhi keelt ja see ongi probleemiks. ka nende käitumistavad on pisut teistsugused kui kohalikel elanikel see tähendab, et eelkooliealine kasvatus üks aasta, kaks aastat toob kaasa selle, et äh, lapsed äh, saavad koolis edukamalt hakkama, meil on vaja motiveerida vanemaid äh, panema oma lapsi lasteaedadesse. sellistel lastel on paremad võimalused lõpetada edukalt põhikool suureks takistuseks on just nimelt hariduse omandamisel keele ja tavade omandamine ja seetõttu me peame püüdma nendest takistustest jagu saada. kui romid saavad hariduse, kui nad suudavad lõpetada põhikooli, isegi kõrgkooli, siis nad suudavad leida tööturul tööd Tšehhi Vabariigis on see väga oluline. suur hulk romidest ei leia tööd, kuna neil ei ole piisavat kvalifikatsiooni ja haridust. tänan. ja palju tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd veel proua Tantšila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 tegemist on ühe kõige kehvemas olukorras olema vähemusega Euroopas. romisid on kõikjal Euroopas, seetõttu ma leian, et ka nende probleemid on meie probleemid. me peaksime üritama neid lahendada, kasutades ühiseid meetodeid ja mehhanisme. loomulikult äh, on liikmesriikide valitsused äh, kohustatud kehtivaid reegleid rakendama me vajame selget poliitikat, kui me soovime süsteemselt vähendada erinevusi romide ja muude elanike rühmade vahel, ma pean siin silmas haridust, tööhõivet, eluaset, samuti tervishoidu. Euroopa Liit ning liikmesriigid peaksid jätkuvalt hindama oma poliitikaid ka romidega arvestades. kui mõnedes valdkondades selliste poliitikate rakendamine on tõhus olnud, siis on ometigi ka selliseid regioone, kus on väga tõsiseid probleeme romidega. ma arvan, et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu haridusele, samuti Äh, eluasemele ning äh, selle, äh, nende inimeste integreerimisele. palju tänu ja nüüd ma sooviksin teada, kas komisjoni nimel soovib keegi sõna? Ähm, jah mina olen Belinda Barr äh, äh, tööhõive peadirektoraatist ja äh, mul on kaasas ka kolleegid, kes tegelevad Sotsiaalfondiga ja siin on ka Regio peadirektoraadi esindajad ja see kõik näitab, kui paljud erinevad poliitikavaldkonnad on seotud romide tõrjutuse vastase võitlusega ma tahaksin rääkida, mida komisjon siiamaani on teinud kõigepealt nii komisjon kui ka nõukogu on aru saanud, et äh, romide kaasamise küsimus on äh, nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide ühine ülesanne ning me peame siis äh, oma pädevuse piires tegelema just sellega, et tagada romide kaasatus romid on heterogeensed, sellepärast et me loeme romide hulka ka reisijaid, mustlasi ja, ja kõiki teisi. Eh, mõningates piirkondades on need inimesed täiesti integreeritud, aga me teame ka te rahvusvähemustest on nad Euroopa Liidus kõige tõrjutumad. nagu lugupeetud saadikud ütlesid, eh, ei ole meil eh, täpseid andmeid romide arvu kohta, selleks on terve rida põhjusi. mõned riigid on üritanud hinnata romide arvu aga teatud põhjustel mõned romid lihtsalt ei taha öelda, et nad on romid. Nende tõrjutus loomulikult eh, teeb kahju inimesele isi, isiklikult, aga sellel on ka suur kahju ühiskonnale. meie Euroopa Liidus peame tagama romide kaasatuse, seda on öeldud ka raportis ning hiljuti rõhutas seda ka Maailmapank oma raportis kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Komisjon hindas kõiki neid vahendeid, mis liikmesriikide käsutuses mustlaste äh, integreerimiseks on, sealhulgas ka rahastamisvahendeid ning äh, komisjon jõudis äh, järeldusele ja seda järeldust toetas ka nõukogu, et Euroopa Liidu tasandil on vajalikud vahendid olemas, neid tuleb lihtsalt kasutada tõhusamalt nii riiklikul kui ka regionaalsel tasandil see puudutab loomulikult eelkõige struktuurifonde. selleks, et liikmesriigi ja kohalikke omavalitsusi vahendite kasutamisel aidata, on komisjon välja tulnud terve rea algatustega, äh, kaasa arvatud siis üritused, mida me korraldasime Ungaris ja mis on plaanis korraldada Slovakkias ja Bulgaarias samuti. aprillis äh, avaldasime ka konkreetse teatise, mis puudutab romide integratsiooni, seal käsitleme tervet rida küsimusi mis ähm, hoolitsevad siis selle eest, et regionaalareng toetaks tõesti ka elamuehitust mustlastele, et neid vahendeid täiel määral kasutatakse ja samuti, et toetatakse romide tööhõivet ja haridust nagu te teate, komisjon uurib praegu väga tähelepanelikult seda, kuidas liikmesriigid on rahalisi vahendeid kasutanud, sealhulgas ka struktuurifonde. me oleme saanud äh, küsimused kõigile liikmesriikidele, praegu analüüsime siis nende vastus, vastuseid ja Äh, aprillis kaks tuhat üksteist äh, tuleb komisjon välja teatisega Euroopa Liidu raamistikust äh, romide riikliku integratsioonistrateegia kohta. samuti tahaksime ära kasutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, näiteks mis puudutavad haridust, varhast koolist lahkumist, vaesuse vähendamist ning kutsuda liikmesriike üles just nimelt oma riiklikes reformikavades tegelema ka romide integreerimise tegevusega. komisjon tuleb välja ettepanekutega, kuidas saaks nendeks programmideks siis äh, struktuurifonde paremini kasutada ja loomulikult teeme need ettepanekud ka järgnevaks äh, rahastamisperioodiks. raportöör on äh, nõudnud, et meil oleks vaja progress, eduaruannet diskrimineerimise vastase töörühma tegevuse kohta mina ei saa öelda, mida komisjon otsustab, aga meie peadirektoraat seda ettepanekut igatahes toetab, aitäh. Thank you very much, uh, Madam Pike, and I would like to ask uh, Mr Kovatšev if you would like to add uh, and uh, your, your... härra Kovatš, kas te soovite midagi lisada? jah, aitäh. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja Euroopa Komisjoni esindajaid äh, äh, sõnavõttude eest. tegemist on probleemiga, kus ei ole niimoodi, et üks lahendus sobib kõigile ma kuulsin siin, et, et äh, mitte kõik osapooled ei jaga päris samu seisukohti. E, Ungari eesistujana Euroopa Komisjon, liikmesriigid on eri seisukohtadel ja ma arvan, et me peaksime rohkem kooskõlastama seda, mida me teeme. ma olen kuulnud üsna palju erinevatest pro projektidest ja programmidest äh, romide integreerimiseks äh, aga äh, tulemusi on olnud väga vähe, ma loodan, et meie uued jõupingutused selles vallas äh, jällegi ei lõpe väheste tagajärgedega. ma loodan, et me leiame kõige tõhusama viisi, kuidas me saame toetada romide kaasamist, me peame olema pragmaatilised, me ei tohi olla bürokraatlikud, nagu ütles härra Matula, ma toetan samuti seda lihtsustamist Äh, äh, seda liht-, äh, liht-, mis puudutab siis Euroopa Liidu poolset rahastamist ja võib-olla kui me leiame, et ka alguses oleks vaja rahastada saja protsendi ulatuses, siis seda me peaksimegi tegema ja võib-olla mitte kasutama kaasrahastamist. Tšehhi kolleegid rääkisid, et sellistest eelkoolidest romidele, enne kui nad tavalistesse koolidesse lähevad, siis minu arvates on see üsna hea mõte me peame need lapsed integreerima, nad peavad äh, suutma kõneleda sama keelt, mida siis enamus lapsi koolis. aga nagu ma ütlesin, integratsiooniks on vaja tahet mõlemalt poolt, nii enamuse kui ka vähemuse poolt, mõlemad pooled peavad seda integratsiooni soovima. ja jällegi ma tahaksin teid väga tänada teie sõnavõttude eest me äh, jõudsime üksmeelele selles osas, et olulised eesmärgid on haridus, töökohad, korralik eluase, me kõik teame seda, aga probleem on selles, kuidas seda kõike ellu rakendada, kuidas leida parim viis selle tegemiseks, see on meie ühine eesmärk ning ma kutsun üles koordinatsioonile äh, äh, kõigi institutsioonide vahel siis selles küsimuses Ungari eesistumise ajal, aitäh! Andrei, I think we had extremely good aitäh. see mõttevahetus oli tõepoolest väga kasulik, kuna tegemist on väga olulise teemaga. täna peame otsustama ka muudatusettepanekute esitamise tähtaja osas. kõneleja ütleb, et ta ei tea, miks äh, on probleeme heliga see oleks siis kaheksas detsember kell kuus õhtul ja hääletada soovime Regionaalarengu Komisjoni jaanuarikuisel koosolekul. suur tänu ka veel kord Euroopa Komisjoni esindajale ja nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde. jällegi on tegemist arvamuste vahetusega. esindatud on ka Euroopa Komisjoni esindaja Mikel Landabasso kes on ähm, temaatilise koordineerimise innovatsiooniüksuse juhataja Regionaalpoliitika peadirektoraadist ja ta räägib komisjoni teatisest ühtekuuluvuspoliitika panus arukasse majanduskasvu, mis võeti komisjoni va poolt vastu oktoobri alguses. nii et Mikel Landabasso, palun. aitäh, aitäh võimaluse eest äh, esitleda teile komisjoni teatist. ma tahaksin anda teile ülevaate põhieesmärkidest selle teatise puhul ning tuua ka teatud näiteid algatustest, mida me praegu rahastame. see teatis on väga oluline, sest sellele kirjutasid alla neli volinikku, kelle valdkonda see innovatsiooni teema puudutab ja see on osa innovatsiooni ähm, äh, suurprojektist, mis on välja toodud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. me räägime nüüd, äh, kõigepealt rääkisime Lissaboni strateegiast, nüüd kahe tuhande kahekümnenda aastast, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja volinike vahel on üksmeel seda valdkonda edendada, nii et äh, tõeline tahe koordineeritult ning sünergiliselt äh, siin tegutseda. me leiame, et selles teatises me näitame seda, milline peaks olema kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kese. me peame hõlmama enam kohalikke ning regionaalseid omavalitsusi, algatused peaks enam tulema koha pealt, ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide osas me peaksime kindlasti ka valitsemistavali, tavasid ning haldusteemat suutma parandada. selleks, et äh, siis muuta seda, mis võib-olla luhtus Lissaboni strateegia raames. me peaksime andma praktilisi juhtnööre, vahendeid äh, selle kohta, kuidas kasutada võimalusi ühtekuuluvuspoliitikas nii et tegemist äh, on siis korraldavate asutuste juhtnööridega, olgu siis tegemist äh, kohalike või regionaalsete omavalitsustega, et mida saab selle rahaga peale hakata. ja kolmandaks eesmärgiks äh, on levitada ka nende arukate spetsialiseerumisstrateegiate levikut. nii et äh, arukad spetsialiseerimistehnikad, neid äh, selleks siis kasutada, et innovatsioonipoliitikat edendada ning saavutada parimaid tulemusi. ja kindlasti on see teatis äh, ka väga oluliseks äh, sammuks selleks, et koordineerida kõiki erinevaid rahastamisvahendeid raamprogramm, meie omavahendid, regionaalarengu fond ja nii edasi. aga oluline on välja tuua seda, et innovaatikat äh, tunnustatakse viimasel ajal majanduskasvu äh, väga olulise osana regioonides, liikmesriikides ja nagu me loeme hiljutisest OECD raportist, loetakse innovaatikat väga oluliseks ka selleks, et äh, vältida äh, puudujääke turu toimimisel ja me ei räägi siin mitte ainult kõrgtehnoloogiast, vaid me räägime kõikidest valdkondadest. ja tahaksin äh, anda ülevaate ka sellest, millised on need põhi eesmärgid, enne kui läheme praktilise poole peale. esiteks on selle teatise eesmärgiks välja tuua raamtingimused, mille osas läbirääkimisi hakatakse pidama ja mille kohaselt pannakse kokku ka riiklikud reformikavad me ei räägi siin mitte ainult teadusuuringutest, me räägime inno-, innovaatikast laiemalt, räägime regionaalsetest innovatsioonisüsteemidest, räägime era- ning avaliku sektori vahelistest kontaktidest ja nii edasi. räägime era- ning avaliku sektori partnerlusest ning avatud lähenemisest innovatsiooni kontseptsioonile, see on midagi, mis läheb kaugemale tehnoloogiast, see räägib täiesti uuest tootmise korraldusest, teenuste ümberkorraldamisest ja nii edasi. nii et seetõttu selline interaktsioon ning avaliku erasektori partnerlused ja teadmiste kolmnurk, see kõik on äh, väga olulised just selle teatise seisukohalt. oluline mõistmaks, miks selline teatis ja miks just nüüd, on oluline teada, et ühtekuuluvuspoliitikast läheb üks neljandik innovaatika edendamisele. see tähendab ähm, umbes äh, kaheksakümmend kuus miljardit äh, eurot, mida võib kasutada innovaatika kasutamiseks, äh, siis suur osa sellest on endiselt veel kasutamata see on riikide valitsuste ning kohalike omavalitsuste kätes, mida on veel võimalik kasutada. Nad saavad kasutada neid juhtnööre, saavad kasutada teiste kogemusi selleks, et seda raha targalt investeerida. ja põhieesmärgiks selle teatise puhul on vältida topelttegevust ja siin mingite moodide järgimist poliitikas. me ei taha igas regioonis biotehnoloogiakeskust luua näiteks. me ei taha luua igale regioonile oma Silicon Valley't. siin ei ole mingit ühtset lähenemist, iga regioon peab leidma enda retsepti nii-öelda. me oleme samas äh, piisavalt diskreetsed, me teame, et regioonide olukorrad on erinevad, lähtekohad on erinevad, igaüks peab ise tegema otsuse enda strateegia koostamiseks. ja seetõttu oleme siin maininud ka midagi, millega tuli välja hiljuti Obama administratsioon innovatsiooniklastrite osas. innovatsiooni ei saa dikteerida äh, innovatsiooni saab kultiveerida või innustada ja see ongi meie lähenemine ka antud teadise puhul. nii et äh, keskseks äh, küsimuseks äh, ongi siin, kas innovatsioon on oluline üldse majanduskasvu seisukohalt? kas innovatsioon on regioonide majanduskasvuga üldse seotud? ja vastuseks on jaa, muidugi on ühtekuluvuspoliitika ning regionaalpoliitika ei kuidagi muuda oma eesmärke või muunda oma eesmärke. innovatsioon on Euroopa regionaalarengu poliitika keskmes. innovatsioon on kohustuslikuks koostisosaks äritegevuses selleks, et rahvusvahelises konkurentsis pinnale jääda. kui me vaatame hiljutisi andmeid siis me näeme, kuivõrd seotud on Innovaatika ning äh, regionaalne majanduskasv. võib küsida, kumb tuli ennem, kas muna või kana, kuid äh, kindel on see, et äh, praeguses erialakirjanduses ja ka poliitikute kogemuses on veendumus, et innovaatika on väga oluliseks tingimuseks majanduskasvu tekkimisel ja me ei räägi siin mitte ainult sildadest ja teedest, kõrgtehnoloogilistest arengutest, vaid räägime väga paljudest valdkondadest. ja tahaksin näidata ka kaarti, mis näitab Euroopa regionaalarengupoliitika arengut. üheksakümnendatel oli meil palju vähem vahendeid ja ainult neli protsenti nendest vahenditest läks Innovaatika arengule, nüüd läheb äh, sinna kakskümmend viis protsenti üle kolmesajast miljardist eurost. nii et äh, tegemist äh, on investeeringute selge suurenemisega innovaatikasse. siit võib teha mitmeid järeldusi ja üks nendest on see, et regioonid ja riikide valitsused nende puhul enam kui pool regionaalarengu vahenditest läheb ju riikide kätte, riikide valitsuste enda kätte ja nad peavad töötama välja strateegiaid selleks, et paremini investeerida just innovaatikas ja see on väga keerukas valdkond, me ei räägi siin äh, teedeehitusest või kaevandustest. ja see on tegemist väga käegakatsutavate valdkondadega, kuid äh, kui me vaatame regioonide potentsiaali Euroopas, siis meie poliitika me räägime siin just piirkondadest, kus äh, Innovaatika on kõige suurema osakaaluga, seal on need investeering, investeeringud olnud ka kõige suuremad. ja innovatsiooniuuringust äh, näeme statistikat, mis tõetab, tõestab seda, et äh, pooli Euroopa ettevõtteid võib lugeda innovaatiliste, innovaatilisteks ettevõteteks ja üks kolmandik ettevõtetest äh, on äh, innovaatiliste tegevustega välja tulnud just partnerluses teiste ettevõtetega või siis äh, ülikoolidega või teadusuuringute keskustega. ja just selles valguses äh, peame neid keerukaid poliitikaid välja kujundama ja peame aitama riikide valitsusi ning kohalikke omavalitsusi ja loodame, et selle teatise, selle teatisega ka eesmärgile jõuame siin on välja toodud ka soovitused ja toon ka mõned näited. esiteks peame parandama sünergiat raamprogrammi, ühenduse innovatsiooniprogrammi ning regionaalarengu fondi tegevuse vahel. kindlasti ei tohi me niimoodi üksteisel varbale astuda ja kuidagi hakata topelt tööd tegema teadusuuringud on kindlasti hädavajalikud. ja on äh, terve rida aglomeratsioone Euroopas. kakssada seitsekümmend üks, äh, kus me räägime just kõrgtehnoloogilistest äh, algatustest ja peame muidugi selles valdkonnas olema konkurentsivõimelised ka maailma tasandil ja meil on vaja VKE-de abi kõikides regioonides, seda ka läbi innovatsiooni, et nad äh, tõepoolest suudaksid äh, ülemaailmse majanduse väljakutsetele vastu seista. nii et innovatsioon on sellest, äh, selles väga olulisel kohal. räägime geneeriliste tehnoloogiate väljatöötamisest ja siin mitte ainult piirvaldkondades nii et äh, siin äh, peaksid äh, kõik Euroopa Liidu vahendid, raamprogramm näiteks ja fondid üksteist täiendama. nii et meil on, meie kasutuses on terve rida vahendeid, mis aitavad ühendusel selles valdkonnas edasi liikuda. peaksime enam tähelepanu pöörama ka finantside targale kasutamisele. et meil peaks olema enam riskikapitali osakaalu, vähem toetusi praegune regionaalpoliitika põhineb põhiliselt siiski toetustele ja seda ütlevad meile ka ettevõtted, et me peaksime enam äh, minema sellise taiba, taibukama, arukama rahastamise poole. peaksime enam rääkima ka regioonide vahelisest koostööst meil on teatud riikidevahelised koostööprogrammid juba olemas, kuid kindlasti on veel mitmeid võimalusi, mis on siiani kasutamata regionaalkoostöö vallas. me sooviksime ka, et riigihangete poliitikas innovaatikat enam esile tõstetakse ja kui regioonid koostavad äh, ka vastastikuse hindamise strateegiaid, siis äh, peaks meie poliitikat kasutama äh, näiteks ka RAM-poliitika, RAM-programmi vallas äh, selleks, et innovaatika keskset kohta edendada ning kasutada ka üksteiselt õppimise võimalusi regioonide ja riikide vahel Euroopas selleks, et antud äh, teatis ka kasulik oleks, on ju terve rida valdkondi, mida liikmesriigid ning regioonid peaksid äh, kaaluma, kui nad äh, räägivad spetsial-, spetsialiseerumisstrateegiatest ja need valdkonnad puudutavad näiteks klastrite teemat, klastrid on kirjanduse põhjal paljule, paljudele tuntud, sel, selle sõna puhul ei ole midagi uut, kuid äh, uus on need, uued on need poliitilised nõuanded, me räägime siin silmapaistvusest, räägime parematest ühendustest, parematest seostest erinevate valdkondade vahel ma ei tea, kas teil on näha nüüd slaididelt, kuidas, millised on äh, näited olnud klastrite osas äh, erinevatest liikmesriikidest. me oleme töötanud välja ka metodoloogilisi juhtnööre selliste arukate süsteemide loomisel, kuidas äh, klastreid luua ja see on, kõik on saanud innustust USA näitest me oleme saanud, me oleme kasutanud Stewart Roosevelti, kes meid abistas nende kontseptsioonide väljatöötamisel enda regioonide puhul. klastrid on olulised, kuna umbes nelikümmend protsenti töötajatest tööstussektoris on koondunud äh, regioonidesse, klastritesse. meil on ka kõrgetasemeline ekspertide rühm, kes klastritega tegeleb ja me leiame, et siin peaks olema palju selgem suundumus globaalsele majandusele. ja kui me räägime innovatsioonisõbralikest ärikeskkondade arendamisest, siis saame rääkida siin ka konkreetsetest näidetest ettevõtluse arendamisele ning äh, ähm, uute ettevõtete loomisel. räägime siin impordi teemast näiteks. räägime patendipoliitikast, et patentide registreerimine kiireneks äh, umbes kuus korda. räägime VKE-de rollist me oleme lähtunud Limburgi näitest Hollandist, äh, üheksakümnendate poliitikast äh, innovaatika osas seal ja selline lähenemine on nüüd levinud ka teistesse regioonidesse. ja siin on äh, huvitav see, mida toob välja OECD. poliitikad peaksid koosnema teadusuuringute tulemustest, kõrgtehnoloogilistest uuendustest, kuid samuti ka innovatsiooni olulisuse mõistmisest. ja VKE-de seisukohast on nad just eriti olulised, kuna tegemist on ettevõtetega, millel ei ole võimalik ise teadusuuringutega tegeleda. nii et selline see Hollandi mudel on kindlasti midagi, mida nad saavad järgida. samuti äh, see arukas rahastamine, financial engineering, sellele peaksime enam keskenduma, enam riskikapitali kasutama. räägime ka ülikoolide ja ettevõtete suuremast koostööst, see on midagi, mis on hädavajalik, me ei räägi siin mitte ainult elukestvast õppest ja meil on siin ka suurepäraseid näiteid sellest äh, valdkonnast, kuidas seda raha on äh, kasutatud näiteks äh, Walesis. näiteks ülikooli lõpetaja saab äh, äh, praktikale minna kohalikesse ettevõtetesse kasutada siis äh, kohalikust ülikoolist saadud teadmisi rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelistes ettevõtetes ja nii edasi. samuti äh, me pöörame suurt rolli inkubaatoritele. ja siin ettevõtluse ning regionaalarengu peadirektoraadid on äh, asunud koos tegutsema, kasutame Euroopa ärivõrgustiku senist kogem-, kogemust pöördume valitsuste poole, et nad äh, tõepoolest pööraksid piisavalt äh, rolli kultuuritööstusele, loovtööstusele ja innovaatikale üldiselt, äh, kuidas saavutada lisaväärtust just sellest valdkonnast ja meil on siin ka mitmeid näiteid. me oleme rahastanud sellist poliitikat mitmetes regioonides. ja lõpetuseks räägime digitaalagenda olulisusest, interneti kasutamise olulisusest, me peame äh, enam levitama teadmisi regioonides äh, selleks, et äh, soodustada teadmiste liikumist ühest regioonist teise ja me näeme, et vahendeid äh, toetuseks äh, praegu ei kasutata piisavalt äh, selles valdkonnas. Nende erinevaid regioone puudutavate algatuste vahendeid või fast tracks lähenemist, see siis tähendab seda, et on võimalik kasutada teadmisi ja kogemusi teistest valdkondadest, seda ei kasutata praegu piisavalt. digitaalagenda raames on meil mitmeid häid näiteid äh, era- ning avaliku sektori partnerlusest äh, näiteks Prantsusmaal lairibaühenduse levitamisel kogu territooriumil, ka ääremaadel. ja ka Leedus arvuti nii-öelda kirjaoskuse osas olid meil väga head tulemused. ja lõpetuseks riigihangete pool. seegi on äh, väga oluline selleks, et süstemaatiliselt arendada innovaatikat, sest kuusteist protsenti SKT-st Euroopast liigub just läbi riigihangete ja see oleks heaks võimaluseks ähm, siduda innovaatikat äh, ka riigihangete valdkonnaga. ja minu lõppsõnad äh, räägivad sellest arukast äh, spetsialiseerumisest, sellest, mõistest. see on tulemuseks kahele mõtteviisile. esiteks kõrgetasemeline ekspertide rühm, mis vaatas üle teadusuuringute raamprogrammi ja aruka spetsialiseerumise strateegia tegelikult äh, on eeltingimuseks selleks, et regioonid ja riikide valitsused saaksid tõhusalt kasutada innovaatikale suunatud vahendeid selleks, et vältida topelttegevust. näiteks kui me räägime kahekümne üheksast klastrist, klastreid regioonid võivad välja tuua, võivad valitsused välja tuua, kui nad omavahel ei suhtle, me räägime siin võib-olla kallistest tehnoloogiakeskustest, mis asuvad üksteise kõrval ja teevad äh, topelttööd. Äh, see on võimaluseks äh, langetada keerukaid otsuseid kriisiaegadel ja samal ajal edendada innovatsiooni. ja samuti on meil siin selgitus selle kohta, mida me selle all mõistame kuid see teine mõtteviis, mis meid selles suunas äh, viib, on äh, Fabrizio Barca raport, mis tõi välja selle, et äh, arukas spetsialiseerumine on võimalus kasutada mõistlikult ähm, meil kasutada ühtekuuluvuspoliitika vahendeid selleks, et tõepoolest regioonide arengut edendada ja majanduskasvu edendada me ei saa öelda, et praegu midagi selles valdkonnas ei tehta või et midagi oleks, et tegemist oleks millegi täiesti uuega. komisjon lihtsalt äh, püüab juhtida tähelepanu sellega, et see on meie strateegiline raamistik, mille raames me tahame edasi liikuda oma poliitikatega ja me oleme valmis teid toetama, see on sõnum kohalikele omavalitsustele ja riikide valitsustele. me tahame luua platvormi regioonidele praegu teeme selle kallal veel tööd, selleks, et anda neile nõu, juhtnööre, kuidas ähm, hinnata adekvaatselt seda, mida juba praegu on tehtud selles valdkonnas ja aruka spetsialiseerumise strateegia on midagi, mis läheb kaugemale äh, sellest, äh, mida me üheksakümnendatel nimetasime regioonide innovatsioonipoliitikast, sest praegu me liigume kaugemale regioonide või riiklikust kontekstist me räägime siin konkurentsieelistest, mida regioonid soovivad välja tuua. tegemist ei ole mingi äh, suure tsentraalselt juhitud äh, plaaniga, mida Brüsselist siis äh, juhitakse, et meie valime välja nii-öelda võitjad. tegemist on taktikaga, kus äh, käsikäes on regionaalsetel omavalitsustel võimalik äh, otsustada, kuhu oleks kõige mõttekam raha suunata, selleks et innovaatikat edendada, aitäh! suur aitäh ja nüüd alustame arutelu ja härra Piiper on esimene. jaa, herzlichen Dank! jah, palju tänu! palju tänu selle põhjaliku tutvustuse eest. ma ei tahaks veini sisse liiga palju vett lisada, aga mul on mõned küsimused. me võtsime mõne aasta eest vastu Regionaalarengu Komisjonis eesmärgi üks ja eesmärgi kaks ja eesmärgi kolm kohta vastavad eesmärgid. see on kõigile teada. ma usun, et kaks aastat on olnud ka piisav aeg, et saavutada head vahetulemused poliitika elluviimisel piirkondades, eelkõige arvestades piirkondade vajadusi. nüüd ma kuulen teilt arukast kasvust, jätkusuutlikust kasvust, ähm, mis on seostatud strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, algatustega ja ma püüan seda selgitada inimestele. miks siis need uued pealkirjad vajalikud on? kas me muudame seda poliitikat siis nüüd täielikult? Te ei ole kahjuks kordagi öelnud, mis on siis tegelikult piirkondade vajadused. see tegevus, mida piirkondades arendatakse, kas see vastab piirkondade vajadusele, te räägite Ameerika Ühendriikidest, te räägite Ühendkuningriigi, Portugali mudelitest, see kõik on väga tore aga kust me teame, kas see Saksamaa, Prantsusmaa või Poola või Rumeenia jaoks on kõige sobivam? kas neid mudeleid on nendes piirkondades vaja rakendada. minu jaoks läheb see kõik natukene liiga kiiresti edasi ja kui me mõtleme kõigele sellele, millest te täna rääkisite, arukas kasv, tööstuskomisjonis, arengukomisjonis, siis sotsiaalkomisjonis veel kaasav majanduskasv ja Keskkonnakomisjon tegeleb jätkusuutliku kasvuga. see suund, kuhu te liikuda tahate, tsentraliseerimine, erinevate sektorite ühendamine, tähendab suuremat vastutust Euroopa tasandil ja väiksemat kaasarääkimisõigust piirkondade tasandil. minu jaoks ei ole küsimused täna mingit lahendust saanud, vaid mu küsimused on pigemini muutunud veel keerulisemaks mul on väga kahju, et minu sõnavõtt kukkus välja niivõrd kriitiline, aga see oli minu esimene mulje, tänan mm. -hmm. Have... Äh, loomulikult äh, komisjon peab tõestama, et tegemist on tõesti altpoolt üles protsessiga, nüüd härra Van Nist-. Eh, eh, palju tänu, palju tänu ettekande eest ma loodan, et me saame need materjalid veel oma büroosse või jagatakse äh, need slaidid veel välja, mul oleks väga hea meel selle üle. Äh, ja ma nõustun eelkõneleja seisukohaga, mis puudutab strateegiat kaks tuhat kakskümmend, siis kõik püüavad äh, leida siin oma kohta, eelkõige mis puudutab eelarvevahendite jagamist Äh, tõepoolest on väga tähtis, äh, et äh, areng oleks kaasavam, arukam, jätkusuutlikum, aga me peame vaatama, kas me tõepoolest teeme õigeid samme ja mis minul siin puudu jäi, oli just järjepidevuse punkt. me vaatame siin territoriaalset mõõdet, ilmunud on roheline raamat planeeritakse, arutatakse, räägitakse klastritest, räägitakse tipptehnoloogiakeskustest, oskuste keskustest, aga siin on kontsentratsioon alati seotud tsentraliseerimisega. probleem on Euroopa toetuses võimalustes luua interneti kaudu ühendusi, lairibaühenduste kasutamine ja nii edasi. kui me räägime eh, arukast spetsialiseerumisest, siis oleme me seni alati näinud, eh, et eh, tegelikult ei rääkinud te mitte millestki sellisest, mida parlament ei oleks veel teinud viimase mandaatperioodi jooksul töötati välja raport regioonide komisjonis vastavalt artiklile viiskümmend. ma äh, tõepoolest paluksin teil tutvuda selle dokumendiga ja vaadata, mida parlament on konkreetselt teinud. vastasel korral tekib oht, et kõik tehakse väga kiiresti ja tegelikult korratakse juba tehtut töötatakse välja uued seisukohad regionaalpoliitikas, ühtekuuluvuspoliitikas ja tegelikult äh, ei vii see meid edasi. mis on kogu selle töö tulemus? oluline on äh, pidada läbirääkimisi komisjoni ja liikmesriikide vahel. ma ei saanud siit praegu positiivset äh, muljet liigutakse küll jah, tõepoolest õiges suunas. räägitakse äh, sellest, kuidas äh, viia ellu strateegiat kaks tuhat kakskümmend, aga mis minul puudu jäi, on selge struktuur, selgelt struktureeritud äh, süsteem. võib-olla see ei haaku väga hästi teie ettekandega, võib-olla ei ole õige moment seda kõike öelda, sel juhul ma vabandan uh,. Thank you. aitäh, proua Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan myös omalta osaltani kiittää erinomaisesti ja hyvin mielenkiintoista. aitäh, tahaksin äh, samuti tänada selle huvitava ettekande eest komisjonilt alustuseks äh, tooksin välja mõned äh, aspektid äh, selles innovaatikale pühendatud debatis. me peaksime keskenduma ka sellele, mis tuleb pärast innovatsiooni, kui me toetame innovaatikat ja lo-, siis on küsimuseks, kuidas me hakkame kõiki neid innovaatilisi tooteid turustama, millised on meie äh, Ähm, konkurentsieelised võrreldes näiteks äh, Ameerika Ühendriikidega ja kui me mõtleme siin äh, tulemuste peale, tootlikkuse peale, siis me praegu oleme veel kaugel USA-st. ja milline peaks äh, olema see seadusandlus, mis aitaks meil tõepoolest ära kasutada neid eeliseid majanduses. Euroopa Liit peaks sellele palju enam panustama. positiivne on see, et me räägime sellest kõigest ühtekuuluvuspoliitika raames, kui me tahame suunata vahendeid äh, ainult äh, arengule või äh, teadusuuringutele, siis ei ole need kasud nii laialdased. samas, kui võtame arvesse regionaalpoliitikat sektorite kaupa, siis kindlasti viib meid edasi. ja see puudutab ka mitmeaastast raamistikku. peaksime enam rääkima kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, regioonide spetsialiseerumist ning omapära peaks enam arvesse võtma meil on juba teatud vahendid paigas, me räägime keske, keskkonnasõbralikust äh, poliitikast ja nii edasi, kõike seda me peaksime veel analüüsima ja ka tulevikus ära kasutama. kuid kindlasti see arutelu üldiselt on väga oluline. ja ka need küsimused, mis kolleegid tõstatasid, väärivad kindlasti vastust ja loodan, et tulevikus see arutelu jätkab sama, jätkub sama intensiivsena. Kelly, please. Sean Kelly, palun. suur aitäh kõigepealt ma tahaksin tänada selle ettekande eest. see filosoofia, mis selle ettekande taga on ning kahe tuhande kahekümnenda strateegia ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid on mõistlikud, aga ma tahaksin öelda seda, et on äärmiselt oluline, et me selgitaksime seda kõike ka kodanikele ja sidusrühmade esindajatele sellepärast et kui me inimesi ei kaasa, siis me ka mingeid edusamme ei tee. teiseks tahaksin ma öelda seda, et äh, mida te tegelikult kasutate selleks, et innovatsiooni edu hinnata, kas töökohtade loomist, kas äh, SKT kasvu, uusi tooteid, ma tahaksin teada, milline see mõõdupuu on. samuti minu arvates on väga hea, kui me saame öelda, et kulutused on neli protsenti kasvanud kakskümmend aastat tagasi, nüüd kahekümne viiele protsendile, aga te ütlesite ka seda, et väga palju sellest rahast on äh, riiklike ja regionaalsete valitsuste käsutuses ja ma tahaksin äh, selgitada, kuidas see teie arvates innovatsioonile kasuks tuleb. ning lõpuks äh, klastrid on loomulikult väga olulised mina olin Mannheimis, kus on suurepärane klaster ning äh, see teadme ülekandmine on äärmiselt oluline ja ma arvan, et me saame väga palju õppida nendelt inimestelt, äh, kes tegelevad innovatsiooniga oma piirkondades. lõpetuseks ma leian, et koostöö regioonide vahel on samuti väga oluline, sellepärast et isegi klastrid või need miniregioonid tihtipeale ei tule üksinda toime ja neil on vaja teadmisi väljastpoolt, sest mm, selliseid ja selliseid teadmisi oleks rohkem vaja. ma arvan, et me saame selles valdkonnas väga palju ära teha ja nagu Lambertki tahaksin mina näha ka neid slaide äh, uuesti, sest et paljud neist lasti siia väga kiiresti jah, ma tahaksin öelda veel nii palju, et me oleme selle ettekande, mille eh, saanud, ma saadan selle kõigile edasi ja tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et see eh, ettekanne on seotud komisjoni teatisega ning seda teatist tutvustati siis eh, oktoobri alguses ka konkurentsinõukogus nii et, et jutt käib dokumentidest, mis tõepoolest on olemas, samuti tahaksin meelde tuletada, et möödunud kuul me arutasime ka äh, samuti sellist lähenemist innovatsioonile regionaalpoliitika tasandil äh, meil olid siin äh, kohal ka Edela Hollandi esindajad me rääkisime sellest, kuidas ökosüsteeme innovatsiooniks regionaalsel tasandil ära kasutada ning äh, esineja rääkis meile selles, et paljudes regioonides on äh, üleminek just nimelt innovatsiooniprojektidelt siis või innovatsiooniprojektide keskendumine regioonidele. sest regioonid on just need kohad, kus siis innovatsioon toimub. nii et, et ähm, me oleme Äh, selliste asjadega juba kokku puutunud ja nüüd härra Angurakis, palun. aitäh. tõepoolest, teil on õigus, kui te ütlete, et meie komisjonis me oleme seda küsimust juba korduvalt arutanud tegu ei ole esimese korraga, kui me oleme äh, siin algatustega välja tulnud ma olen juba varem ka öelnud ja ütlen uuesti, et ma ei ole nõus sellega, et ühtekuuluvuspoliitikat kasutatakse muuks otstarbeks, ma ei ole sellega nõus. täna me arutame äh, seda, et ühtekuuluvuspoliitikasse panust andvat poliitikaid kasutatakse muus, muuks otstarbeks, seda me ei tohiks teha härra Landabasso isegi ei pidanud vajalikuks selle mainimist. mina aga tahaksin teada, kuidas see arukas majanduskasv äh, saab anda oma panuse ühtekuuluvuspoliitikasse. meie siin komisjonis äh, tunneme huvi ühtekuuluvuse vastu Euroopa Liidu tasandil äh, proua eesistuja, me kõik teame seda, nii palju kui mina tean, me tunneme huvi lõpptoodete vastu. Äh, keegi kolleegidest seda juba mainis. mis juhtub pärast innovatsiooni, mis juhtub järelmeetmetega, äh, mis on see lõpptulemus? me teame, millised on need tohutud kulutused, mis käivad kaasas arendu-, arendus- ja teadustegevusega. me teame, et meil on vaja mastaabisäästu, kui me tahame olla tõhusad ja selliseid regioone, kus me seda saavutame, on tõesti vähe. ma arvan, et enamik regioone ei suuda pakkuda mastaabisäästu selliste toodete jaoks, mis nendest innovatsioonist võivad sündida. Äh, kahjuks proua eesistuja pean ma ütlema seda, et need äh, patentide näitajad ei anna meile tegelikult eriti palju. Portugal äh, on saanud äh, patente juurde, see on tore, aga samuti, sama kehtib Kreeka kohta, aga samas te teate, et tegu on riikidega, mis on väga raskes majanduslikus olukorras. seega seda asja tuleks selgitada. veel üks asi, mis mulle muret valmistab või, või õigemini üllatab mind, kuigi ma olen seda ka varem kuulnud. kõneleja ütles, et me peame paika panema teatud regioonide konkreetsed innovatsiooni prioriteedid ja ka Euroopa Liidu omad, aga mina tahaksin teada, kes neid kindlaks tegema hakkab, kes hakkab neid kontrollima. ja kuidas me üleüldse kontrollime, kas äh, on mingit kattumist või üleliigsust lõpetuseks, kuna me räägime vahendite säästmisest, siis mind igatahes üllatab väga, et mitte midagi ei ole öeldud selle kohta, mis puudutab siis koordineerimist või mittekoordineerimist äh, regionaalsete innovatsiooniprogrammide vahel ja raamprogrammi vahel. ma pean siis silmas siis Euroopa Liidu teadusuuringute raamprogrammi. miks see nii on? miks me ei suuda vaadata, kuidas see raamprojekt äh, regioone mõjutab äh, igal ettevõttel meil on lihtsalt äh, projekt, läheb panka, saab raha ja nii edasi ja ma tean, ma hakkan lõpetama. ma leian, et meil on vaja pöörata tähelepanu regioonide tõelistele vajadustele. ma kohtusin Alcateli ametiühingu tegelasega ja nad ütlesid mulle, et konkurentsi tõttu, turumajanduse tõttu, äh, globaliseerumise tõttu, näiteks telekommunikatsioonisektoris, mis on väga konkurentsivõimeline, peame me praegu konkureerima Hiina toodetega. kas me võtame ka selle, teeme selles küsimuses midagi, kas regioonid peavad vaatama ka, kuidas selle probleemiga toime tulla. sellepärast, et muidu jääb üha vähem ressursse ühtekuuluvuspoliitikale äh, ja äh, me ei saavuta üleüldse mitte midagi, aitäh! Hiina toodete kohta jah, tõesti see, mis te ütlesite, oli väga huvitav, sest et sellega te justkui eitasite kõike seda, mida te enne rääkisite me peame vaatama just nimelt, kuidas me saame oma senist tegevust muuta, et konkureerida ja see ongi innovatsiooni mõte, aga nüüd proua Menes. Uh, aitäh. mina sooviksin äh, tänada härra Landabassot tema ettepanek, ettekande eest. tal on õigus, äh, majandus- ja rahanduskriis on äh, juhtinud tähelepanu sellele, et me peame soodustama investeeringuid äh, Euroopa regioonide konkurentsivõimesse. me peame toetama mahajäävate regioonide arengut. ma leian, et äh, see on väga oluline Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kontekstis. tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et äh, kohalike ja regionaalsete võimuorganite tõhusus ähm, on äh, piiratud, äh, kui need organid äh, ei, ei lähe kaugemale kui lihtsalt täidesaatvat organite rollist, kui nad ei hakka osalema nende algatuste väljatöötamisel. koos, nagu härra Van Nistelrooy tahaksin öelda ka mina, et Euroopa Komisjon ei peaks arvestama mitte rohkemaga, vaid arvestama sellega, mida meie siin Euroopa Parlamendis teeme. me oleme väga tihedas kontaktis kohalike ja regionaalsete ametivõimudega, me teame palju paremini kui Euroopa Komisjon, mis seal toimub. Te mainisite, et ettevõtluskeskkond peaks innovatsiooni soodustama, ma olen sellega täiesti nõus aga on liikmesriike, kes ei saa aru VKE-de olulisest rollist äh, rahvamajanduse ja ka Euroopa majanduse kontekstis. Nad ei, ei toeta VKE-sid sel määral, nagu peaksid. kuidas te kavatsete selliseid äh, valitsusi veed-, veenda, looma tingimusi ettevõtluskeskkonna soodustamiseks, ähm, andma rahalist abi ja muud abi siis äh, ettevõtetele, kes on huvitatud just teadus- ja arendustegevusest, see oleks üks küsimus. teine küsimus puudutab seda, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on juba keskendunud innovatsiooni edendamisele, kaheksakümmend kuus miljardit eurot on selleks otstarbeks eraldatud, aga kaks kolmandikku sellest summast on veel välja maksmata. ma tahaksin äh, näha komisjonipoolset hinnangut selle kohta, kuivõrd tõhus on olnud nende vahendite kasutamine. kas see on näiteks aidanud tõsta konkurentsivõimet regionaalsel tasandil? võib-olla äh, niimoodi saame aru, kas on mõtet eraldada selliseid ühtekuuluvuspoliitika vahendeid või võib-olla peaksime äh, tegema täiendavaid jõupingutusi selleks, et neid vahendeid ka õigesti kasutatakse. Äh, kallid kolleegid, rohkem sõnasoovijaid ei ole ja seetõttu annaksin sõna jällegi härra Landa Bassole aitäh, esinaine. aitäh nende kommentaaride ja ka kriitika eest ja püüan ka vastata vähemalt mõnedele küsimustele. kõigepealt äh, pean ütlema, võib-olla ma ka eksisin, et ma seda ei teinud, me kuidagi ei moonuta ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, vastupidi, eesmärgid üks, kaks, kolm jäävad samaks ja me püüame lihtsalt kasutada kogu äh, artikli neli, artikkel viis regionaalarengu potentsiaali, kus on äh, öeldud, et innovaatika on üks nendest valdkondadest, mida meie vahenditega on võimalik toetada, nii et äh, selle programmiperioodi jooksul me püüame oma teatisega valitsusi toetada selleks, et nad saaksid kogu seda potentsiaali ära kasutada, me ei muuda kuidagi neid eesmärke või kogu seda, see, kogu selle poliitika vaimu. nagu te teate, on äh, Lissaboni lepingus äh, vastupidiselt just kirjas, et me peame toetama ühtekuuluvuspoliitikat esiteks on tegemist meil uue nägemusega Euroopa tuleviku jaoks, te olete kõik seda toetanud, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, me räägime innovaatilisest, kaasavast ning jätkusuutlikust Euroopast. juba algusest peale ütleme seda kuidas see meie poliitika, mis on neljandal kohal Euroopa Liidu poliitikatest, kuidas see sellele uuele nägemusele kaasa aitab? ja see äh, teadis puudutab just äh, praegu käivat programmiperioodi. ja mingil viisil ei püüa me siin, mitte mingil juhul ei püüa me midagi peale suruda regioonidele või midagi välja mõelda Äh, tuua sisse mingisuguseid äh, Ameerika ideid. tegemist on siiski altpoolt üles mineva lähenemisega, mis peaks äh, alguse hoo sisse saama regioonides, nii et me saaksime ära kasutada maksimaalselt neid vahendeid, mis Brüsselist tulevad regionaalarengu jaoks selgelt peab välja tooma selle, et majanduskirjanduses on majanduskasv aluseks ühtekuuluvusele. ühtekuuluvus rajaneb majanduslikul arengul, tööhõivel, konkurentsivõimelistel ettevõtetel. ja see ongi meie eesmärgiks, miks me Innovaatikat toetame. see on majanduskasvu keskmes ja samas sellel rajaneb ka ühtekuuluvus, me ei räägi siin mitte ainult hüvede ümberjagamisest, sellest, et nii-öelda pirukas suuremaks äh, äh, muuta, et enam inimesi sellest kasu saaks äh,, me räägime siin ka innovaatikast, millest peaks kasu saama ka kõige äh, äärepoolsemad äh, alad ja tahaksin öelda Kreeka kolleegile, meil äh, on väga suur huvi näiteks Põhja-Egeuse regiooni või siis Kesk-Makedoonia arengu osas ja innovatsioon on ka seal keskmes nende ettevõtete seisukohal. selleks, et äh, tööhõivet äh, ning tootlikkust suurendada. vastuseks härra Van Nisteroile pean ütlema, et võib-olla ma ei väljendunud piisavalt äh, selgelt või osavalt. Teie raport on muidugi olnud meile innustuseks selles osas, mis puudutab äh, sünergiat ka erinevate rahastusvahendite vahel Euroopa Liidus, me leiame ja see teatis püüab seda ka tõestada, et äh, on äh, veel võimalusi ning potentsiaali suurema sünergia tekitamiseks selles valdkonnas. ja võib-olla ma väljendusin halvasti, me ei räägi siin mitte ainult teadusuuringutest, kõrgtehnoloogiast, patentidest, me räägime täiesti tavalistest valdkondadest, mis saavad oma konkurentsivõimet innovaatika abil parandada, mis annavad meile konkurentsieelise ja mis muudavad ettevõtted, kaasa arvatud väikeettevõtted, konkurentsivõimeliseks. me oleme väga teadlikud sellest, et kaks kolmandikku töökohtadest on just VKE-des praegu ei ole nad väga esindatud kõrgtehnoloogiliste teadusuuringute programmides, kuid nende osakaalu peaks seal kindlasti suurendama. tahame seda selgitada paremini muidugi ka kodanikele me, kui me räägime siin sellistest teemadest, mis ei ole nii käegakatsutavatest, siis muidugi, käegakatsutavad, siis on muidugi raskem neid ka kommunikeerida, need on, need ei ole nii silmapaistvad, nii nähtavad, kuid seetõttu on meil vaja just ka teid parlamendina, et te levitaksite seda, eh, seda valdkonda, nii et tegemist ei ole millegi uuega mingite uute eesmärkidega, vaid me lihtsalt kasutame innovatsiooni ühtekuuluvuspoliitika tule, tugevdamiseks. nii et äh, eesmärkidest ma olen juba rääkinud ja olen ainult nõus teiega selles osas, mis puudutab üksteiselt õppimist, äh, kogemuste vahetust regioonide vahel. ja ma peatusingi nii kaua näidetel, selleks et näidata meie tahet tõepoolest parimaid praktikaid vahetada kuid samas ei saa muidugi me kopeerida neid lähenemisi ühest regioonist teise, sest kõik regioonid on erinevad ja regioonid ise peavad äh, paika panema protsessid, äh, strateegia, töötama enda konkurentsieelised ja kuidas edendada innovaatikat töökohtade loomiseks. selleks, et ka ühtekuuluvuse, äh, ühtekuuluvuspoliitika osas edasi minna püüame soodustada seda, et ka raamprogrammil oleks äh, parem juurdepääs kõikidel regioonidel läbi Innovaatika, läbi Regionaalarengufondi, selleks et ka vaesemad äh, regioonid sellest kõigest osa saaks. arukas majanduskasv on teadmistepõhine, jätkusuutlik nii et äh, seetõttu aruka majanduskasvu eesmärgiks kindlasti on ka regioonide arendamine. millised on konkreetsemad prioriteedid, äh, kuidas kontrolli rakendada Brüsselis äh, regioonide majandus muutuste heaks liikumise kaudu püüame soodustada seda, et regionaalsed omavalitsused ning riikide valitsused tõepoolest tahaksid selle teemaga edasi minna, et meil oleks piisav toetus, piisav võrgustik selle kõigega edasi minna, ka klastrite võrgustik, nelja-viide neist ma mainisin oma näidetes. Need on võrgustikud äh, nendest äh, regioonidest, äh, mis käivad koos, mida rahastatakse meie poolt, mis üpi-, õpivad üksteiselt ja kasutavad Euroopa Liidu vahendeid selleks, et ellu viia neid kogemusi, mida on õpitud teistelt, et tegemist on sellise vastastiku hindamise, õppimise protsessiga nüüd äh, rääkides omavalitsustest äh, ning äh, haldusküsimustest, muidugi te olete lähemal seisvamad kohalikele omavalitsustele, me ei hakkagi ütlema või dikteerima Brüsselist, millistes sektorites või valdkondades peaks tegutsema, me anname lihtsalt paindliku strateegilise raamistiku, mis keskenduks protsessile seda on muidugi keerukas seletada, kuid kui me räägime arukas spetsialiseerumisstrateegia, siis see peaks äh, tulema just altpoolt, rohujuure tasandilt. me paneksime paika selle, kuidas oleks parem kasutada Euroopa Liidu vahendeid, riikide vahendeid ja teadlases püüame selgitada, et äh, siin on head valitsustavad väga olulised äh, nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, vertikaalselt rääkides muidugi koostöö kohaliku, riikliku omavalitsuse vahel, tihtipeale seda koostööd ei ole ja klastrite näitel võib sellest äh, ka rääkida, et nad omavahel piisavalt ei suhtle ja tihtipeale ka horisontaalse koordineerituse vallas äh, igal äh, ministeeriumil näiteks on enda pärusmaad kuid innovaatika edendamiseks peab siiski üksteisega suhtlema, peab need jõupingutused äh, koondama. ja seetõttu on väga oluline, et selle teatise allkirjastasid ka neli volinikku, kes vastutavad nelja erineva valdkonna eest komisjonis. nüüd hindamine ning tõhusus, ma ei taha nüüd seda hindamisnimekirja hakata siin üksikasjalikult äh, välja tooma kuid äh, uskuge mind, me oleme täiesti teadlikud ja see on ka komisjoni töödokumendis äh, sees, et kui me soovime, et innovaatika tõepoolest aset leiaks, siis äh, peab selle üheks osaks olema ka hindamine. hindamiseks on vaja indikaatoreid ja kulude kategoriseerimine on juba praegu liikumas õiges suunas, meil on palju paremini võimalik äh, hinnata seda, mida oleme teinud, kuid muidugi on siin veel palju tööd teha selleks, et head hindamismeetodid ja vahendid välja töötada. nii et hindamine on täiesti lahutamatu osa sellest protsessist ja seda on välja toodud ka teatises kuid muidugi hindamise osas me sõltume liikmesriikide tahtest meiega koostööd teha selleks, et panna siis paika need põhiindikaatorid eh, innovaatika osas ja me ei räägi siin ainult mitte teaduslikest artiklitest, mis ilmuvad või patentide arvust, vaid eh, me räägime palju laiematest eh, lai-, laiemat valdkonda hõlmavatest indikaatoritest, nii et ma püüdsin nüüd märkmete põhjal vastata. kui äh, keegi vastust ei saanud, siis palun vabandust selle eest. suur aitäh, äh, Mikel Andabasso. nagu te nägite, innovatsioon on teema, mis on väga oluline kõigile kolleegidele, mõned tunnevad muret seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ja probleemidega, mis mõnedes regioonides, eriti kõige vaesemates on, mõned jälle sooviksid edusamme, et innovatsioon muutuks olulisemaks, nad leiavad, et niimoodi saab kaitsta Euroopa konkurentsivõimet ning jä-, jätkusuutlikke töökohti, selliseid töökohti, mis lihtsalt äh, globaliseeruvas majanduses kaduma ei lähe. seetõttu me oleksime tõesti väga huvitatud, et kui Regio peadirektoraat või komisjon astub edasisi samme, mis puudutavad innovatsioonipoliitikat, ja järgmist finantsperspektiivi, siis me tõesti hindaksime seda, kui te tuleksite siia ja ka meid asjadest teavitaksite. me sooviksime, et te annaksite meile ülevaate ka sellest, mis toimub liikmesriikide tasandil, sest nagu me aru saime, konkurentsinõukogu ajal sai liikmesriikidel see ettepanek väga suure toetuse. me sooviksime ka siis selliste asjadega kursis olla et suur aitäh teie tänase ettekande eest. Äh, kallid kolleegid, nüüd läheme kuuenda päevakorra punkti juurde, milleks on Lambert van Nistelrooy raport. meil toimub mõttevahetus arvamuse eelnõu üle, mis puudutab siis Euroopa aktiivsena vananemise aastat, see on siis aasta kaks tuhat kaksteist, niisiis Lambert, sa võid oma raportit nüüd tutvustada minder jah, palju tänu, proua eesistuja. see teema ei ole nii keeruline kui eelmine. Euroopa Komisjon tahab tõsta teadlikkust ja hoolitseda selle eest, et alustatakse uute tegevuskavadega mis on seotud demograafilise olukorra muutumisega Euroopas. Euroopa on kõige kiiremini vananeva elanikkonnaga ala maailmas osades meie piirkondades on juba selgelt näha, et elanikke on liiga vähe. on aga ka no, täiesti teistsuguseid piirkondi näiteks Prantsusmaal, Rumeenias, Põhja-Brabantis, ka minu piirkonnas on probleemid väga teravad, meil on olnud huvitavaid arutelusid sel teemal ja selle aastaga, aktiivsena vananemise aastaga soovitakse tõsta elanikkonna teadlikkust selles küsimuses. ma sooviksin esile tõsta mõnda punkti. kõigepealt teen ma ettepaneku muuta selle aasta nimetust, siia tuleks lisada üks sõna äh, aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta. küsimus ei ole ju ainult aktiivsena vananemises, küsimus on tervikpildis. me teame, et ühe pensionäri kohta on meil praegu neli töötavat inimest, aga peatselt on neid veel ainult kaks ühe pensionäri kohta seetõttu on solidaarsus väga oluline ja me laseksime mööda hea võimaluse sellest rääkida, kui me unustame kogu konteksti, me teeksime ainult poolikut tööd, aga see ei ole meie eesmärk. see oli minu esimene ettepanek. minu teine ettepanek puudutab niinimetatud mitmetasandilist juhtimist. siin räägitakse piirkondade rollist, instrumentidest, mida me kasutame siin on tegemist konkreetse punktiga, mis puudutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, see on väga oluline punkt. siin ei ole kaugeltki kõiki võimalusi veel kasutusele võetud. tegelikult on online teenuseid võimalik kasutada hoopis intensiivsemalt. ning veel üks punkt ma ei ole sellest seni veel rääkinud, kuid see puudutab muudatusettepanekuid, mis puudutavad eelarvevahendeid, kas meil on miljoneid kasutada või meil on ainult dokument ja head soovid. ma ei ole seni veel süvendanud seda teemat puudutada, aga ma leian, et äh, kõigepealt ma sooviksin teada teie arvamust, äh, kas meil oleks võimalik, äh, kas meil oleks vaja eraldada rohkem vahendeid selleks, et sellel aastal ka tõepoolest midagi toimuks? üldiselt püüdsin ma aga toetuda sellele, mil, millistele järeldusele me siin komisjonis oleme juht, juba jõudnud äh, ja, ja suuri muudatusi siin ei ole. suur aitäh ja nüüd anname sõna variraportööridele kõigepealt siis. palju tänu, proua eesistuja, palju tänu lugupeetud kolleegid, eh, siin on tegemist ähm, arvamuse eelnõuga seoses aktiivsena vananemise aastaga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Äh, minul on õiguslikust aspektist üks ettepanek, sest me soovime juhtida tähelepanu sellele, et regionaalpoliitika peaks tegelema ka äh, elanikkonna vananemisega seotud küsimustega ettepaneku eesmärgiks on toetada liikmesriikide püüdlusi ka äh, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste äh, tegevuse aktiveer-, äh, aktiviseerimisel. me soovime aktiviseerida kodanikke, kes kuuluvad vanuserühma üle kuuekümne viie aasta ja ettepanek näitab selgelt, et Euroopa on huvitatud põlvkondadevahelise solidaarsuse tugevdamisest. siin on mainitud selle temaatika väga erinevaid aspekte. variraportöörina ma tervitan väga mm, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste kaasamist kui me jõuame teksti osas lõplikule kokkuleppele, siis ma loodan väga, et äh, see seisukoht ka kinnitatakse. just piirkondlikul tasandil on võimalik äh, siin kõige rohkem, äh, on selle kohta, temaatika kohta kõige rohkem teemat, mis puudutab aasta nimetuse muutmist, siis ma leian, et põlvkondadevahelise solidaarsuse nimetamine on väga oluline ja väga hea ettepanek. ma äh, leian, et siin tuleks äh, rääkida mitte ainult piirkondlike ja kohalike omavalitsuste äh, kaasamisest, vaid ka kodanikuühiskonda tuleks kindlasti mainida. just kodanikuühiskond mängib äh, aktiivsena vananemise kujundamisel väga olulikku, olulist rolli. ma tervitaksin kõiki ettepanekuid aktiivsena vananemise aasta osas. suur aitäh, proua Mannar, palun. kiitoksia puheenjohtaja äh,. Tässä on todellakin käyty tärkeitä asioita ja läpi ja varmasti kaikki olemme hyvin yks- tõepoolest, see temaatika on väga oluline ja ma arvan, et me kõik nõustume sellega. see küsimus on äh, ka piisavalt laiade mõõtmetega, et me seda põhjalikult käsitlesime viienda ühtekuuluvusraporti raames ka mainiti seda teemat ning neid väljakutseid, mida see kujutab Euroopa Liidule. ja minu arust on väga hea sammuga edasi, et me tõepoolest toome välja need väljakutsed, mida vananemine endast kujutab. ühtekuuluvuspoliitika raames on see eriti oluline teema. nagu kolleeg juba ütles, on oluline mõista ka linnade rolli nende uute strateegiate rakendamisel ja peaksime arvesse võtma siin ka riikide koordinaatorite rolli, et nad saaksid ka oma poolt kontrollida selle poliitika rakendamist koha peale. me saame muidugi häid tavasid, häid praktikaid vahetada paljud äh, regioonid äh, seisavad selle probleemiga vastakuti ja juba praegu on parimaid tavasid vahetatud. Äh, siin puudutati ka rahalist külge. meil peaks olema enam rahalist toetust et me ühtekuuluvuspoliitika kaudu saaksime vastata nendele väljakutsetele, mida vananemine endast kujutab viies ühtekuuluvusraport äh, äh, samuti on rõhunud sellele teemale. vananemine toob lisaväljakutseid ka tervishoiusüsteemile Euroopas ja peaksime kaaluma, kas mitte Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ei saaks enam kasutada ka selles sektoris. kuid üldiselt olen väga rahul selle raportiga leian, et raportöör esitles seda suurepäraselt, tõi välja põhiküsimused ja toetan seda täielikult, aitäh! meil on äh, väga palju kõnelejaid. aitäh, proua esinaine! kõigepealt äh, tahaksin tänada meie noort kolleegi äh, härra Van Nistelrooid selle tehtud töö eest aktiivsena vananemise valdkonnas ja see teema on eriti äh, oluline Prantsusmaal. ma osalen ise ka ühes, ühe kohaliku omavalitsuse töös, volikogu töös ja seal äh, me räägime muidugi ka toetusest äh, vana, eakatele inimestele, see on kogu kohaliku omavalitsuse eelarvest moodustab see umbes kuuskümmend protsenti, nii et tõepoolest meil on tulevikus vaja üha enam rahalisi vahendeid selle probleemiga tegelemiseks. aktiivsena vananemise aasta eesmärgiks on siis enam innustada ka sotsiaalpartnereid, kodanikuühiskonda ning kohalikke omavalitsusi selleks, et enam kasutatakse eakate potentsiaali ka tööturul. ma täiesti äh, tervitan komisjoni teatist selleks, et enam soodustada eakate osalemist tööjõus me teame, et me kõik töötame üha kauem tulevikus, äh, seetõttu Prantsusmaal võeti ette ka äh, pensionireform. Ähm, see muidugi läks äh, üle kivide ja kändude kõik, kuid lõpuks selle eesmärgini siiski jõuti ja peaksime kasutama sellist parimate praktikate võrgustikku aktiivsena vananemise vallas et äh, tagada parem äh, ühtekuuluvus ka territoriaalselt, nii et seetõttu see ettepanek äh, on vägagi hea. aitäh, Barbara, palun! aitäh! mina tahaksin tervitada seda, mida härra Van Nistelrooy ütles, nimelt et eakad inimesed annavad ka panuse ühiskonda. tihtipeale, kui arutatakse demograafilisi muutusi, siis äh, eakaid inimesi kujutatakse alati kui koormat, mitte aga kui äh, olulist ressurssi ühiskonna jaoks. mina äh, tervitan küll seda, et me edendaksime põlvkondadevahelist solidaarsust, et me paneksime selle ka pealkirja Hispaanias äh, toimus Hispaania eesistumise ajal konverents, äh, kus juhiti tähelepanu paljudele olulistele küsimustele, mis on seotud aktiivsena vananemisega ja põlvkondadevahelise solidaarsusega äh, vabaühendused, kodanikeühiskond ja vananemise platvorm samuti kasutasid seda siis võimalust ära oma seisukohtade tutvustamiseks ja kõnelesid sellest, mida oleks vaja teha kui nüüd kõnelda konkreetselt põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamisest, siis on minu valimisringkonnas on terve rida häid projekte, mida on kohalikul tasandil ellu viidud suhteliselt väikese rahaga me oleme tegelikult läinud kaugemale põlvkondadevahelise solidaarsuse ideest, me oleme vaadanud ka, kuidas eakaid ja noori inimesi kokku viia ühiskonnas, kus perestruktuurid ei ole enam samasugused nagu varasematel aegadel. me kus selline kogemuste vahetamine põlvkondade vahel oli igapäevane asi, nüüd äh, see paljudes ühiskondades enam niimoodi ei ole. ja seetõttu on äh, paljud sellised projektid, mille jaoks tegelikult eriti palju raha vaja ei lähe, aitavad just luua sellist mõistmist põlvkondade vahel äh, mõned projektid on suudetud sellele, kuidas noori lihtsalt tänaval jõlkumisest ja narkootikumidest võõrutada Äh, osad jällegi äh, kogemuste vahetamisele põlvkondade vahel. meil on toimunud ka ühiskohtumisi näiteks koos lastevolinike ja vana, eakate inimeste esindajatega. et ma arvan, et sellised projektid oleksid sellel aastal väga olulised, nagu härra Van Nistelrooy ütles, need temaatilised aastad äh, võivad minna Äh, mitut moodi, osad jäävadki lihtsalt paberile, peale paari konverentsi midagi ei toimu. mõned aastad aga on täiesti hüppelavaks uute töömeetodite väljatöötamisele. näiteks äh, puuetega inimeste aasta oli hüppelauaks ühe koma kuue miljoni allkirja kogumisele, mis omakorda andis tõuke siis äh, komisjoni ettepanekule äh, Äh, võrdõiguslikkuse direktiivi osas. nii et, et äh, sellised temaatilised aastad saavad olla tõesti äärmiselt olulised ja eriti oluline see kaks tuhat kaksteist on meil just nimelt temaatiline aasta pärast seda aastat, kus me tegelesime sotsiaalse äh, kaasatusega, äh, loob tõesti väga hea aluse hoolitsemaks, et aasta kaks tuhat kaksteist aktiivsena vananemine ning põlvkondadevaheline solidaarsuse edendamine oleks just nimelt selline aasta, äh, kus on konkreetsed projektid, äh, kus tuuakse kokku erinevad põlvkonnad ja see saaks siis käivitada täiesti uue poliitika loomise erinevatel tasanditel ja järgmisena Sean Kelly. suur aitäh! ma tahan öelda, et see pealkiri on hea, aktiivsena vananemine. tavaliselt äh, me peame vananemist äh, millekski loomulikuks. tegelikult puudutab vananemine kõiki, niipea kui inimene sünnib, hakkab ta vananema. nüüd aktiivsus passiivsuse vastu on samuti oluline see puudutab samuti kõiki põlvkondi, näiteks eriti kehalise tegevuse valdkonnas, sellepärast et me tahame ju edendada ka sporti ja kehalist tegevust ja kui me kutsume inimesi üles olema aktiivsed kogu elu, siis see annab neile kasu kogu elu jooksul. samas passiivsus äh, tekitab igasuguseid probleeme teiseks see, et, et inimesed aktiivsena vananeksid, tähendab seda, et, et nad lahkuksid tööturult järk-järgult, mitte äkitselt. loomulikult, kuna järgmine aasta on vabatahtlik aasta, siis me saame ka jällegi sellele küsimusele väga palju keskenduda tegelikult äh, sisu, küsimus on elustiili valikus, mida inimene teeb pärast seda, kui ta pensionile jääb ja ma tahaks, et me keskenduksime just nimelt rohkem sellistele elustiili valikutele, mis toovad kaasa pikema tervislikuma elu. ja mitte kui millelegi, mis äh, algab alles kuuekümne viiendast eluaastast. kui meil on nüüd vabatahtlike aasta, sotsiaalse kaasatuse aasta, aktiivsena vananemise aasta, siis kõigi nende aastate jaoks peaks olema ka konkreetsed projektid ning pilootprojektid, sellepärast et iga aasta lõpus me peame suutma ka öelda, eh, kui palju kodanikke tegelikult teadsid, et tegemist oli mingile konkreetsele teemale pühendatud aastaga. aitäh! aitäh! enne kui annan sõna härra Van Nistelrooile, tahaksin küsida, kas Euroopa Komisjoni esindaja äh, soovib ka sõna võtta, jah, palun. aitäh. vastaksin eelarve kohta esitatud küsimusele. komisjon ei ole välja pakkunud äh, konkreetset eelarvet selle Euroopa aasta jaoks, äh, sest me leiame, et me saame neid tegevusi rahastada olemasolevatest eelarveridadest nii et, et äh, kuskil neli miljonit eurot on olemas kommunikatsioonikampaaniale ja see on alati see peamine vahend, mida me Euroopa aastate puhul kasutame. lisaks sellele on palju selliseid programme, mille läbi juba täna äh, saab äh, rahastada siis aktiivsena vananemisega seotud projekte me oleme kolm korda juba tulnud kokku kolleegidega teistest peadirektoraatidest meie sooviksime teha just aktiivsena vananemise prioriteediks olemasolevate programmide ra raames. me sooviksime, et me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal pööraksime sellistele projektidele just nimelt suuremat tähelepanu, korraldaksime siis äh, äh, ka kohtumisi, kus me keskendume just nimelt aktiivsena vananemise teemale Need, nende tegevuste jaoks raha on olemas, aga olukord on pisut erinev eelmistest temaatilistest aastatest, näiteks äh, möödunud aastal, äh, kui meil oli innovatsiooniaasta, siis meil ka ei olnud konkreetset eelarverida. aitäh ja nüüd Lambert, kas sa soovid äh, arutelu kokku võtta? jah, palju tänu. kõigepealt ma sooviksin tänada kõik kõiki nende sõnavõttude eest, ma usun, et me liigume õiges suunas. ka kaasa arvatud ka teie tänased mõtted, ma tänan teid veel kord kõikide nende mõtete avaldamise eest. mis puudutab tähtaega, siis meil on natukene rohkem aega, kui ma alguses mõtlesin, sest juhtivkomisjon alles järgmise aasta esimeses kvartalis töötab välja oma arvamuse. see on siis tööhõivekomisjon ja kui me nüüd kaheksandaks detsembriks alguses mõtlesime muudatusettepanekuid esitada, siis tegelikult me võime seda tähtaega veidi pikendada, mis puudutab aga eelarvevahendeid, siis äh, olen ka mina selle mõtte poolt, et kasutada olemasolevaid vahendeid, kui äh, selle abil on tõepoolest võimalik saavutada äh, mingeid eesmärke ja mitte vajuda bürokraatiasse. bürokraatia võtab hoo maha, siis me ei liigu edasi. ma sooviksin juhtiva komisjoniga ja raportööritega koos veel uurida, kuidas on võimalik siin edasi minna ja kuidas seda kõige paremini sõnastada. suur aitäh! me peame nüüd otsustama, kuna muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on, mina teen ettepaneku, et kaheksas detsember kell kuus õhtul oleks see tähtaeg. me üritame äh, hääletada seda raportit siis jaanuaris, niisiis äh, muudatuste tähtaeg kaheksas detsember kell kuus õhtul. ja nüüd läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde meie Iiri kolleegid palusid mõni aeg tagasi, et me kutsuksime siia Euroopa Komisjoni, et saada e- e- infot äh, rahuprogrammi kohta ja proua Agnes Lindemans Euroopa Komisjonist on siin. try to have the normal discussion, so I would like to, to give the floor niisiis ähm, me anname sõna proua Lindemannsile, et ta annaks meile siis lühikese ülevaate, kuidas olukord rahuprogrammiga on. For... aitäh selle kutse eest, selle eest, et mul on võimalus äh, siin kõnelda sellest, kuidas Euroopa Liit on Iirimaal ja Põhja-Iirimaal rahu- ja leppimisprotsessi toetanud rahaline abi sellele äh, rahuprogrammile ja Iirimaa rahvusvaheline fond on väga hea näide sellest, kuidas inimesed rahuprotsessi toetavad. edast-, sinna on pandud üks koma kolm miljardit äh, eurot, seda siis kolme rahuprogrammi läbi, esimene nendest käivitus tuhat üheksasada üheksakümmend neli ning äh, mis puudutab seda teist fondi, siis äh, alates üheksakümne kaheksandast aastast on siin edast-, äh, antud kolm koma üheksa miljonit. kõigepealt äh, tahaksin ma rääkida sellest, et Euroopa Liit on toetanud Põhja-Iirimaa rahuprotsessi ka läbi mitterahaliste vahendite, näiteks härra Barroso oli esimene äh, inimene, kes külastas siis Põhja-Iirimaad äh, Äh, pärast äh, sel äh, programmi käivitamist, pärast kohtumisi Barroso lõi komisjoni rakkerühma, mis aitaks siis Põhja-Iirimaal rohkem osaleda Euroopa Liidu poliitikates, selleks et toimus siis äh, ladus üleminek rahumeelsele ühiskonnale ja et kasutatakse ära neid võimalusi, mis rahust tulenevad. mul on väga hea meel teile teadata, et selle rakkerühma töö tulemusena on Põhja-Iirimaa äh, rohkem äh, osalenud Euroopa Liidu tegevuses on toimunud ametnike vahetus selleks, et suurendada siis huvi poliitikas osalemise vastu. jutt käib siin näiteks Euroopa Liidu äh, võrgu, üle-euroopalistest transpordivõrgustikest, samuti teadusuuringute raamprogrammist. nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liit on toetanud seda rahuprotsessi ka rahaliselt Äh, Iirimaa rahvusvahelisse fondi on siis tehtud alates üheksakümne kaheksandast aastast annetusi ja samuti on olemas siis äh, raha, rahuprogramm struktuurifondide kontekstis. selle aasta aprillis äh, olime me samuti siin selles komisjonis, kui arutati härra Sean Kelly raportit, mis puudutas nõukogu ja komisjoni mä-, parlamendi määrust Euroopa Liidu eralditest Iirimaa rahuprogrammi see raport, mis tollal koostati, analüüsis väga põhjalikult äh, fondide tööd ning juhtis tähelepanu, et selline rahaline abi peab jätkuma. Euroopa Parlamendi omaalgatuslik raport, mille valmistas ette Barbara de Brun, kes on selle komisjoni asun-, asendusliige, Äh, vaatab samuti, kuidas Euroopa Liit on toetanud rahuprotsessi Põhja-Iirimaal ja see raport oli samuti väga positiivne nii Iirimaa Rahvusvahelise Fondi kui ka rahuprogrammi osas. samuti on, äh, samas ka Majandus- ja Rahanduskomisjoni äh, järeldused olid samasugused. komisjon on samal seisukohal kui Majandus- ja Rahanduskomisjon, Majandus- ja Sotsiaalkomisjon ning Euroopa Parlament rahuprogrammi haldusorgan ja Iirimaa Rahvusvahelise Fondi sekretäriaat on andnud äh, rohkesti tõendeid selle kohta, kuidas seda abi on arengut mõjutanud. kõikides raportites ja hinnangutes öeldakse, et äh, leppimine on pikaajaline protsess, seetõttu tuleb äh, toetamist jätkata võib-olla peaks mainima nüüd mõningaid arve. Äh, Iirimaa äh, rahvusvaheline fond on andnud äh, üle kaheksasaja kolmekümne miljoni euro üle ligemale kui kuuesajale projektile, mida on toetatud. fond on saanud üks koma neli miljardit eurot vahendeid ja iga naela kohta, mis on investeeritud, on siis teistest tulnud veel kaks naela. ja see on tõesti võimaldanud luua ka viiskümmend viis tuhat töökohta. Nendel kahel fondil ühtekokku on üle ühe koma viie miljoni euro ja e, sealt suur osa on siis Euroopa Liidu eraldatud. Need e, e, fondid on rahastanud üle kaheteistkümne tuhande projekti ja võimaldanud luua tohutul hulgal töökohti. kõigele lisaks on veel kolmsada kolmkümmend miljardit eurot, millest kakssada kakskümmend viis miljonit tuleb Euroopa Liidu eelarvest. Need arvud on küll muljetavaldavad, aga nende fondide mõju eh, läheb kaugemale kui lihtsalt mõõdetavad näitajad. kõige paremini saab seda mõju mõõta selliste kvaliteetsete näitajatega, mis puudutavad leppimist ja rahuprotsessi. mõned näited selle kohta rahu ja Iirimaa rahvusvahelise äh, fondi äh, abil on äh, parandatud kahe kogukonna vahelist suhtlust, nende vastastikust mõistmist. mõlemad vahendid on aidanud säilitada hoogu siis, kui poliitilised protsessid olid aeglased võib-olla ei ole liialdus, kui me ütleme, et väga raskel ajahetkel, kui kaks kogukonda isegi ei tahtnud üksteisega kõnelda, siis nende eh, rahastamisvahendite ellurakendamine oli ainus võimalus, kus siis mõlema poole esindajad olid koos ühe laua ääres ja langetasid otsuseid. mõlemad fondid on tegelenud eh, konflikti pärandiga ning eh, on ära kasutanud neid võimalusi, mida rahuprotsess on loonud projektid on aidanud luua äh, vajalikke struktuure koostööks ning äh, koostöö on sellest peale saat-, muutunud täiesti normaalseks Põhja-Iirimaal. Äh, on leitud uusi viise, kuidas erinevad huvipooled, osapooled saaksid koos töötada, see on inimestele andnud omanditunde rahuprotsessi osas. kahtlemata on Põhja-Iirimaa omandanud väga suuri kogemusi rahu loomisel, millest saaksid kasu ka teised maailma piirkonnad, kus äh, olukord on sarnane. seda äh, on öeldud nii parlamendi äh, omaalgatuslikus raportis kui ka teistes raportites, kus on kutsutud üles seda kogemust dokumenteerima ja jagama rahuprogramm on loonud siis rahuvõrgustiku, mille raames siis huvitatud organisatsioonid ja Äh, sa, mille, millest siis huvitatud organisatsioonid saavad osaleda. Äh, hariduse roll rahu üleloomisel, ülesehitamisel ning kohalike omavalitsuste roll on viinud kahe seminarini, mis selle võrgustiku raames korraldati. lõpetuseks äh, tahaksin kõnelda ka nende rahuprogrammide ja Iirimaa Rahvusvahelise Fondi tulevikust. nagu te mäletate, kahe tuhande kuuendal aastal otsustati, et Iirimaa Rahvusvahelise Fondi äh, uusi äh, vahendeid ei taotleta pärast seda aastat, aga äh, need fondid saavad aru, et tööd tuleb veel ka edasi teha selleks, selles osas, kuidas just kogukondadeni jõuda. ja seega fond jätkab tegutsemist ning Ühendkuningriik, Iirimaa ja liikmesriigid on komisjonilt juba uurinud äh, kas äh, komisjon on valmis äh, toetama teatud piiratud äh, sihipäraste tegevuste hulka? komisjon hindab põhimõtteliselt nende fondide tööd väga kõrgelt ning on valmis Euroopa Parlamendi ja nõukoguga arutama seda, kuidas rahalist toetust sellele Iirimaa fondile jätkata siis olemasoleva finantsperspektiivi raames Äh, mis puudutab nüüd rahuprogrammi jätkumist pärast aastat kaks tuhat kolmteist, siis ka siin ootame arutelusid Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, siis kui me hakkame ka arutama siis uut äh, mitmeaastast rahastamiskava. tahaksin teid tähelepanu eest tänada ning olen valmis äh, vastama küsimustele, aitäh! Uh, and... suur tänu! esimesena Barbara de Brun, palun! suur tänu, tahaksin tänada proua Lindemanni selle eest, et ta täna hommikupoolikul sai siia tulla ja selle ettekandega esineda meie ees ja aitäh ka tema heade sõnade eest minu omaalgatusliku raporti äh, aadressil. tahaksin äh, tänada ka meie komisjoni esinaist äh, proua Hübnerit, kes volinikuna mängis nii keskset rolli mitte ainult äh, Peace programmi edendamisel, vaid äh, ta ka ise tuli koha peale, vaatas, kuidas see programm tõepoolest töötas koha peal, millised kasusid sellest saavutati Iirimaal ja et tegemist oli siis niinimetatud Barroso rakkerühmaga kus tõepoolest äh, aidati inimestel enam äh, olla kaasatud Euroopa Liidu programmidesse. ja võib-olla oleks oluline vaadata äh, seda, milline on olukord praegu, sest eelmine parlamendi koosseis kuni valimisteni kaks tuhat üheksa tegeles selle teemaga regulaarselt ka antud komisjonis kuid äh, komisjon otsustas äh, ka külastada piiriäärseid äh, maakondi Põhja-Iirimaal, regioone, nägemaks, mis on nende vahenditega seal saavutatud, ühtekuuluvusfondi vahenditega ja tõukefondi vahenditega. kuna nüüd on nii palju muutunud saadikute koosseis, me võiksime võib-olla uuesti seda olukorda hinnata, kuidas inimesed äh, on rahu ülesehitamise protsessis enam osalenud, äh, see kõik aitas luua äh, vastava õhustiku ja nagu proua Lindemann ütles, see pani aluse altpoolt ülespoole liikuvale lähenemisele et inimesed äh, tõepoolest oleks huvitatud kohapealsetes programmides äh, osale, osalemisest ja lähenemine on äh, selline partnerlusel rajanev. kõik kohapealsed organisatsioonid on nüüd saavutanud võimekuse programmidega ise välja tulla, eh, selleks, et probleeme koha peal lahendada ja seda on tehtud piiriülesel viisil, kogukondi ühendaval viisil, selleks, et eh, siis väljuda sellest konflikti staadiumist. ma olen täiesti nõus sellega, eh, mis oli sees ka omaalgatuslikus raportis, rahu ülesehitamine tõepoolest on pikaajaline protsess, see on midagi, mis peab jätkuma ja meie kindlasti tahame seda tööd jätkata programmide raames, kui tahame midagi ka omalt poolt vastu anda. ja üks edukamatest algatustest on olnud just see väljapoole vaatav osa, kus siis kohapealsed organisatsioonid ja teised on töötanud näiteks Lääne-Balkani regiooniga ja ka Euroopa Liidu piirialadel, kus äh, on äh, olnud kogemusi konfliktiga, selleks et äh, me anname midagi vastu ka sellest, mida meie oleme enda protsessist õppinud. nii et stabiilsuse huvides Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu piirialadel ja ka nendes riikides, mis potentsiaalselt liituvad Euroopa Liiduga, me kindlasti peaksime jätkama sellist tööd, nagu leidis aset Iirimaa rahvusvahelise fondi raames ja Peace programmi raames. nii et äh, ma tervitaksin Agnes Lindemansi sõnu ja see äh, kõik äh, tundus olevat veidi lootusrikkam EFI osas kui võib-olla Peace nelja osas, nüüd aga Sean, palun aitäh, Barbara ütles juba palju ära omalt poolt, äh, me mõlemad ise oleme Põhja-Iirimaalt pärit äh, ja meil on äh, kogemus halvematest aegadest ja nüüd siis ka parematest aegadest, mis loodetavasti jätkuvad. teiseks on kahetsusväärne see, et me seda kõike ei arutanud parlamendis, sest see oli võimaluseks Euroopa Liidule näidata ennast paremast küljest ja ma olen seda ka varem öelnud, Euroopa Liit on kõige halvem PR-näide kogu maailmas, kõik, mida me hästi teeme, seda me ei suuda välja näidata, ei suuda ennast reklaamida nii-öelda heast küljest ja kui küsida rahvastiku enam, enamuse käest Põhja-Iirimaal, Inglimaal, kes äh, seda Peace programmi rahastab, äh, kõiki neid algatusi, mis äh, on aset leidnud, siis nad ütleksid, et meie valitsused ja USA, paljud neist ei tea isegi, et Euroopa Liit on rahastamises osalenud ja nad ei teaks, et kõige suuremaks annetajaks just oli Euroopa Liit. nii et me peaksime seda ka seal kohapeal enam nii-öelda reklaamima ja raportöörina ütleksin, et äh, me peaksime kiitust avaldama ka Barbara de Brunsile, Julie Adamsile ja ka äh, Ian Paisele, kes oli eelmise parlamendi koosseisu liige, sest äh, oli tõepoolest kiiduväärne, et need inimesed kokku tulid ja võtsid need riskid enda kanda selleks, et rahu üles ehitada ja selleks, et äh, teatud äh, ohtlikku vähemust äh, sellist peavoolupoliitikast eemaldada, nii et Ian Paisley on siin teinud väga palju ära Ian Paisley siin veedetud aeg tegelikult pehmendas teda mitmel viisil, kuna siiani nähti eh, teda sellise põhivaenlasena, kuid eh, nüüd on see kõik muutunud ja mulle tundub, et Euroopa Liidul on siin suur osa mängida. Põhja-Iirimaal eh, viibides veel kuuendal novembril mul oli endal võimalus näha paljusid neid programme näiteks ka Belfastis ja ma nägin et olukord on väga tugevalt muutunud veel mõne aasta taguse ajaga. seal liikumine Orange Hallis näiteks ei ole enam eluohtlik, vastuvõtt oli seal pigem soe ja nii-öelda vastaspoole ehm, esindajad eh, olid pigem sõbralikud meie vastu seal kohtusid katoliiklikest ning protestantlike koolide õpetajad omavahel, nii et me näeme, et tõepoolest on saavutatud edusamme ja paljusid äh, selles protsessis osalejaid peab selle eest äh, ka kiitma. kuid äh, on siiski ka endiselt veel tulistamisi ja pommiplahvatusi, nii et seetõttu see protsess peab kindlasti jätkama, jätkuma, sest äh, mida kauem see rahu ehitamis, ülesehitamise protsess jätkub, seda vähem tõenäoline on see, et uuesti tekivad konfliktid. inimesed, kes on praegu töötud näiteks, kindlasti nende poole pöördutakse erinevate eh, liikumiste poolt end õhutada vägivallale, nii et me peaksime kindlasti seda programmi veel mõne aasta jooksul jätkama. sest see on kindlasti üks edulugudest Euroopa Liidus selleks, et eh, soodustada rahu ülesehitamist kogu maailmas. ja ma sooviksin, et Euroopa Liit saaks ka suuremat eh, kiitust eh, selle eest, mis ta on teinud, kuna see on edendanud paljude inimeste elu selles regioonis, aitäh! James Nicholson, palun! Uh, aitäh! ka mina tahaksin teid tänada sel ajal, kui te volinik olite, selle töö eest, mida te tegite nende programmide jaoks. proua Lindemans viitas sellele, et härra Barroso käis Põhja-Iirimaal ja see oli tõesti ainuke kord, kui juhtiv Euroopa Liidu tegelane käis Põhja-Iirimaal ja ei kohtunud seal parlamendisaadikutega ja, ja see, seda meenutatakse ikka veel. meid jäeti kõrvale, aga ma ei taha siin tõre olla, kui ma kuulasin härra Keelit, siis jäi mulje, et ainukesed inimesed, kes sellega tegelesid, olid Cherry Adams ja Ian Paisley, aga Jacques Delors oli ka selle asjaga seotud. tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal mina olin ise tema büroos ja ma aitasin seda raha pro,, rahuprojekti ellu viia ja see projekt oli suunatud just sellele, et, et raha jõuaks inimesteni meie eesmärk oli just nimelt inimeste aitamine. ma pean ütlema, et et see rakkerühm on äh, teinud seda, mida ta pidi tegema. Äh, väga suuri, väga palju probleeme on endiselt veel seotud rakendustega, äh, programmide õigeaegse ellurakendamisega ja mahajäämus ei ole aasta, vaid aastaid Äh, kõnelge piiriüleste organitega, kui te tahate teada, kuidas see rakendamine on toimunud, kui kiiresti see toimub ja kui suur pettumus selle kõigega kaasas käib ja, ja kui suured on need probleemid, mis äh, inimestel, kes selle kõigega tegelevad, on. ka mm, mind toetasid mm, paljud naisorganisatsioonid Iirimaal leiavad samuti, et, et neid on nagu kõrvale jäetud, et nende seisukoht ei ole kuulda võetud samuti on ettepanek, et kakskümmend miljonit äh, nendest äh, rahuprogrammide rahadest tuleks panna äh, vangla ehituseks, mina olen täiesti selle vastu. see on ülevalt poolt alla otsustamine, mitte altpoolt üles ja see rahastu ei olnud mõeldud selliste projektide jaoks, nii et ma tahaks tõesti teada, mis, milles siin asi tegelikult on asi ei ole Põhja-Iirimaal mitte selles, et inimesed ei kõnele üksteisega. mina olen pärit maapiirkonnast, kus minu naabrid on erinevat usku ja me kõik äh, kõneleme üksteisega, me tegime isegi ka väga rasketel aegadel seda, jah, probleeme on ja ne, me peame inimesi aitama, aga minu arvates äh, tuleb palju tööd veel ära teha. ma, ma ei tea, kas Barbara soovib selle teemaga tegeleda või ei ja ma ei teagi, kus probleemid on, kas Brüsselis või Põhja-Iirimaal äh, või on probleemid rakendusorganiga, aga kuskil igatahes on rakendusega väga tõsised probleemid. Barbara de Bruin ja mina äh, kohtusime mõned nädalad tagasi rahandusministriga ma ei tea, kuidas Barbara äh, arvas, aga minu arvates oli hirmutav see, et finantsminister, kes nagu probleemidega tegeleb, ei omanud nendest mingit ettekujutust. minu arvates me peame äh, selle teema juurde tagasi tulema, meil ei ole mõtet siin praegu ennast õnnitleda ja öelda, et me teeme kõike väga hästi, sest inimesed kohapeal leiavad, et meie ei ei tee oma tööd hästi. Sean Kelly rääkis siin sellest, et Euroopa Liit ei reklaami ennast. mina ei ole sellega nõus. Põhja-Iirimaal inimesed teavad, et Euroopa Liit on olnud Euro-, Põhja-Iirimaa jaoks hea, et nad on Põhja-Iirimaad aidanud rasketel aegadel. nii et, et ma arvan, et Euroopa Liit on teinud üsna head tööd, aga ma siiski tahaksin, et me tuleksime tagasi nende projektide juurde ja vaataksime, kuidas need toimivad, kus on probleemid, miks on nii palju bürokraatlikku nõmedust, miks projektide elluviimine võtab aega mitu aastat, selline äh, periood on vastuvõetmatu nii et, et ma tahaks, et komisjon selle teemaga tegeleb, minu arvates ei ole mingit äh, mõtet siin äh, Äh, rääkida äh, neljandast programmist, me peame vaatama enne, kuidas need olemasolevad programmid annavad äh, tulemusi. ma tahaksin Põhja-Iirimaa täidesaatvatelt võimudelt teada, mida nemad selles neljandas rahuprogrammis soovivad näha. praegu minu meelest Põhja-Iirimaal valitseb üsna suur ebaselgus selles osas ja probleem on selles, et parlamendisaadikud ei ole kaasatud meiega konsulteeritakse väga ebakorrapäraselt. nii et, et mina igatahes kutsuksin teid äh, üles, proua esinaine, selle teema juurde tagasi tulema, ärge, ärge pidage minu tänast sõnavõttu kriitikaks, sest kui ma täna seda ei oleks öelnud, siis ma lihtsalt veaksin alt kõik neid inimesi, kes ootavad abi ja siiani pole seda saanud, nii et, et ma palun, et te vaataksite need projektid uuesti läbi, hindaksite neid uuesti. aitäh! loomulikult ähm, teil on õigus äh, teiega, meiega oma seisukohti jagada aga ma tahaksin öelda, et äh, kui ma veel volinik olin, siis ma kõnelesin teiega tunde sellel teemal. ma mäletan ka kõiki neid paiku, mida ma külastasin, mitte ainult Belfasti, vaid ka neid äh, piirkondi, kus projekte rakendati, ma kõnelesin äh, nende noorte inimestega, kes äh, tegelesid rahu säilitamisega ja tegemist oli tõesti väga, väga hea koostööga. ja see oli tõesti niimoodi altpoolt üles lähenemine. aga ma olen teiega täiesti nõus, et me peame aru saama sellest, et et probleemid ei ole veel lahendatud, Euroopa Liit peab huvi ka edaspidi üles näitama. ma loodan, et ühel päeval meie regikomisjoni esindajatena saame samuti sinna minna ja vaadata, kuidas asjad on muutunud ja mida me tahtsime teha, aga ähm, ma tahaksin küsida, kas proua Tots on ka siin, ta on põllumajanduskomisjonis, ta palus sõna, aga nüüd teda enam siin ei ole. aga nüüd härra Kallahär, kes on siis viimane kõneleja. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada proua Lindemansi selle ülevaate eest mis puudutab olukorda mitte üksnes rahu ja leppimise vallas, vaid ka muudes valdkondades. Iirimaa rahvusvaheline fond, mis loodi tuhande kaheksasaja kaheksakümne viiendal aastal, on väga olulist rolli mänginud selles rahuprotsessis, loonud kolmkümmend viis tuhat töökohta, väga palju edukaid projekte ning see eh, raha tõesti on aidanud veel täiendava neid vahendeid juurde tuua ka teistest äh, allikatest. ma mäletan, ma olin parlamendis, kui selle üle hääletati, siin mainiti Jacques Delors'i, ma mäletan, kuidas ta reageeris, ta ütles, Euroopa reageerib positiivselt ja praktiliselt ning ainuke struktuur, mille abil Äh, oleks saanud toetust tollal suurendada, oli just nimelt see Iirimaa rahvusvaheline fond aga seda sel ajal veel ei olnud ja Jacques Delors hoolitses selle eest, et täiendav raha ikkagi tuli. Äh, see tõi kaasa rahu ja leppimise, mina olin tollal parlamendisaadik ja ma mäletan väga hästi, kus äh, kolm Põhja-Iirimaa Äh, saadikud, parlamendisaadikud, nende hulgas ka James Nicholson, äh, selle asjaga tegelesid. Äh, rahu ja leppimise kontekstis pandi paika eesmärgid ja me üritame endiselt neid eesmärke ellu viia, mõlema kogukonna esindajaid lähendada. mina esindan just neid viit piiriäärset äh, piirkonda. ja seda piirkonda nimetatakse justkui äh, Iirimaa laskaks. nii et, et geograafiliselt äh, oleme me põhjas, aga poliitiliselt lõunas. ning meile tundus, et tollal oli Iirimaa pealinnaks Derry me olime Terris käinud äh, väga palju kordi, enne kui meil on, äh, oli võimalik Dublinisse minna. nii et, et äh, ma esindan tõesti neid piiriäärseid piirkondi ning just seal piirkondades äh, saadi raha nendest mõlemast fondist. võib-olla humanitaarolukord nendes piirkondades ei olnud selline nagu mõnes meistes, teistes piirkondades, aga me kannatasime siiski kaubanduse ja majanduse mõttes. aga nüüd me oleme siis saanud nendest fondidest toetust. Need fondid on siiski suuresti kasutatud just nimelt kasutades seda alt üles lähenemist ja äh, Äh, inimesed äh, mõlemal pool piiri on äh, just nimelt kokku tulnud tänu nendele projektidele ja programmidele. loomulikult on mul ka väga hea meel selle üle, et komisjon ütleb, et muide, mina ei ole kunagi nõus sellega, et rahvusva-, Iirimaa rahvusvaheline fond peaks oma rahalise tegevuse lõpetama kahe tuhande kümnendal aastal äh, igatahes äh, mulle sisendab lootust see, et ma siin kuulen, et komisjon võib-olla kaalub selle fondi tegevuse jätkamist võib-olla piiratud ulatuses, võib-olla natuke rohkem fokusseerituna ka äh, perioodil kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist Äh, loomulikult tuleb arvestada praegu kehtima finantsperspektiiviga ja ma usun endiselt, et see täiendav raha äh, leiaks väga head kasutamist äh, ja tegelikult nende piiriäärsete piirkondade elanikud, nende, neid esindavad saadikud ja eriti need kolm saadikut, Barbara de Bruin, Diana Toots ja James Nicholson on äh, äh, huvitatud sellest ja loomulikult äh, siin on juba avaldatud tunnustust tervele reale inimestele. loomulikult poliitikud nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil äh, esindasid väga erinevaid poliitilisi seisukohti ja äh, nad kõik tulid kokku, nad tegutsesid ühiselt äh, nii Dublinis kui Londonis kui Belfastis. loomulikult äh, on äh, Euroopa Liit andnud väga suure panuse rahvusvahelisse Iirimaa fondi. ma loodan, et Euroopa Liit edastab ed,, eraldab täiendavaid vahendeid ka perioodist kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist ja ma loodan, et ka USA, Kanada, äh, Uus-Meremaa, Austraalia teevad seda samuti. nii et, et see fond saaks ka edaspidi tegutseda ja äh, rahuprogramm neli on äärmiselt oluline ja ma loodan, et, et see programm ka sünnib, loomulikult äh, kui progra-, projekt on juba käivitatud, siis võib jääda mulje, et, et sellega tegelevad ainult Dublin ja London äh, ja seetõttu on äärmiselt oluline, et parlamendisaadikud äh, mitte sellepärast, et äh, meie äh, tahame endale nagu au ja kuulsust saada, vaid et me hoolitseksime selle eest, et, et Euroopa äh, Liitu tunnustatakse ja ja võib-olla seda saab teha tõesti läbi saadikute, nagu siin eelkõnelejad juba ütlesid ja samuti tahaksin äh, proua esinaine tänada teid Äh, selle töö eest, mida te tegite, kui te olite volinik. Teie olite tõesti see volinik, kes asja vastu äh, suurt huvi tundis. ja ma loodan, et meil äh, jätkub koostöö tulevikus teie ja praeguse volinikuga. Just uh, very briefly uh,, I don't. Sean, veel kord tahtsin lihtsalt öelda, ma ei ole nõus kolleegi Jim Nicholsoniga, kui ma ütles, mainisin siin mõnda nime, siis ma lihtsalt tõin esile selle, et äh, liidritele peaks mõlemi poole pealt äh, kiitust avaldama ja ka härra Nicholsonile endale samuti, sest ilma sellise liidripositsiooni endale võtmata poleks seda kõike juhtunud. Jacques Delors muidugi, see kõik äh, näitab seda, et Euroopa Liidule pole piisavalt siiski avaldatud kiitust selle eest, mida nad on teinud. ja enamike inimeste käest küsida, et kes seda kõike on rahastanud, siis nad ütlevad pigem USA kui Euroopa Liit ja olen täiesti nõus Jimmiga, et et äh, Euroopa Liidu saadik, Euroopa Parlamendi saadikuid peaks enam äh, kaasama sellesse protsessi, kui äh, nemad poleks osalenud, siis ei oleks üldse inimeste teadvuses seda, et Euroopa Liit on kuidagi osalenud. rääkis Ian Paislit ja tema viibimist Euroopa Parlamendis, see kõik on mänginud väga suurt äh, rolli selles protsessis, nii et tunnustust peab avaldama ja tunnustust just Euroopa Liidule üldiselt. aitäh, Sean, ja nüüd äh, annaksin uuesti sõna proua Lindemannsile. kõigepealt tahaksin tänada liikmeid huvi eest komisjoni tehtavale tööle, mis on PIS programmi raames ja EFI raames Põhja-Iirimaal tehtud. nüüd need küsimused ja märkused, mis tehti. esiteks see niinimetatud reklaami puudumine meil on tõepoolest raskusi nende edulugude levitamisega, mis ühtekuuluvuspoliitika raames aset leiavad, seda ka EFI ja PIS programmi raames. mida meie praegu komisjonis püüame teha, on see, et avatud uste päevade jooksul, mida me koos regioonide komiteega organiseerime, seal on alati ka workshopid, mis on PIS programmile pühendatud ja me ei räägi ähm, mitte nendest nii-öelda õppetundidest, vaid püüame laiema avalikkuseni jõuda kogu Euroopa Liidus ja esitleda neile, milline on see lähenemine, mida on kasutatud läbi PIS programmi ja näidata, millis, milliseid parimaid tavasid saaks kasutada sarnastes olukordades. näiteks sel aastal äh, workshop puudutas kahte esitust Malmö ja Rotterdami poolt. seal käsitleti ka seda, kuidas sarnaseid lähenemisi võib teistes kogukondades parima üksteise mõistmise saavutamiseks kasutada. nii et äh, me püüame enda poolt neid häid uudiseid tõepoolest levitada nende hulgas, kes potentsiaalselt on huvitatud PIS programmist äh, ja parimatest praktikatest selle raames. avatud uste päevade raames oli meil ka kõrgetasemeline paneel, kus osalesid volinikud Vassiljev ja Haan ja ka UEFA esindaja, kuidas sport on aidanud eri kogukondade last, lapsi liita ja kuidas äh, rahu ülesehitamise protsessis äh, seda valdkonda kasutada, nii et näiteid on palju, kuid olen teiega nõus, et palju on veel ära teha, eriti kui te räägite sellest, et kui Iirimaal küsida, kelle peale esmajärjekorras mõeldakse, kui kuuldakse EFI äh, fondist, siis äh, eel, eelkõige mõeldakse just USA peale, kuid me peaksime tagama selle, et ka Euroopa Liit oleks enam nähtav nende programmide rahastamisel, mis läbi EFI käivad. nüüd äh, e-, Euroopa Parlamendi saadikute osalus nendes programmides, PIS programmis ja EFI-s, tõepoolest härra Barroso visiidi korraldamisse e-, parlamendisaadikud ei olnud kaasatud, see oli äh, viimase hetke otsus äh, härra Barrosolt üldse minna äh, Põhja-Iirimaale tagasi teel Ameerika Ühendriikidest, nii et tegemist oli tõepoolest viimase hetke otsusega, spontaanse otsusega ja väga raske oli seda kõike korraldada laiahaardelisemas, laiahaardelisemalt. vaid rakkerühm Põhja-Iirimaa osas see küsimus samuti tõstatati, peaksime vaatama, kuidas oleks paremini äh, siduda äh, Euroopa Parlamendi saadikuid selle rakkerühma tööga. võtan arvesse neid rakendusprobleeme ja bürokraatilisi probleeme PIS programmiga seonduvalt. meie seisukohalt äh, see programm siiski on kulgenud pigem hästi me näeme, et äh, need kulukohustuste äh, arvud vastavad ootustele, samas kui programmid ei ole sugugi lihtsad, meil on ka väga väikeseid projekte, kuid me oleme üldiselt rahul sellega, kuidas see programm edeneb. kuid tuleme tagasi selle äh, rakendusasutuse juurde küsimaks, kas ähm, neil on olnud probleeme liigse bürokraatiaga rakendusfaasis üldiselt PIS programmiga tulles nüüd nüüd erinevate sõnavõttude juurde, mis puudutasid nende kahe instrumendi tulevikku, diskussioonid leiavad aset edaspidi veidi erinevas kontekstis, kui me vaatame IFI-d, siis ainult selle aastani oli ette nähtud Euroopa Liidu eelarvest panustamine sellesse fondi ja nüüd kaalume võimalust lisapanustamiseks äh, praeguse äh, finantsprogrammi raames. see huvi osalemiseks IFI-s, äh, selle aluseks on ka huvi USA poolt selle instrumendiga jätkata. otsust ei ole veel äh, USA-s vastu võetud kuid see aspekt on äh, sundinud äh, Ühendkuningriigi ning Iirimaad pöörduma ka Euroopa Liidu poole, komisjoni poole, kas on ka Euroopa-poolne huvi fondis osalemiseks? ühelt poolt äh, peame leidma praeguse finantsperspektiivi raames vajalikud vahendid ja teiseks peaksime ka regulatiivraamistiku paika panema, mida peaks siin ja nõukogus asutama arutama, enne kui äh, see rahastamine tõepoolest aset leiab. viis programmi puhul on kontekst veidi äh, teistsugune. see on veidi kaugele ulatuma, kaugele ulatuvam nä-, lähenemine. me räägime siin äh, panustamisest kuni aastani kaks tuhat kolmteist, kuni käesoleva finantsprogrammi lõpuni. ja see kõik puudutab äh, üldist lähenemist äh, finantsperspektiivile tulevikus, äh, kui suured eraldised langevad osaks ühtekuuluvuspoliitikale üldiselt ja kas äh, on seal ruumi ka PIS nelja programmile? ma arvan, et ma olen nüüd vastanud kõigile küsimustele. suur aitäh! ja me võime ju territoriaalse koostöö arutelu käigus selle teema uuesti tõstatada. nii et, et suur aitäh, proua Lindemans. kas teil on, härra Nikolson, küsimus? jah, ma tervitan seda, mida proua Lindemans ütles, aga ma pean ütlema, et, et, et te ütlete, et, et mina ei ole seal kohapeal käinud Äh, äh, aga tegelikult ma teen seda reg regulaarselt ja võib-olla ongi oluline, et me pidevalt vaataksime, mis toimub, aga kui te kahtlete selles, mida mina ütlen, siis ärge minge sinna, kuhu teid Belfastis tahetakse saadeta. ärge, ärge kõnelge nende inimestega, kellega teil kästakse kõnelda, kõnelge teistega, ma võin teile anda organisatsioonide inimeste nimed, kellel on äärmiselt raske toetust saada. kui teil on kahtlusi, siis ma, ma olen valmis teid aitama minu arvates on väga oluline, et äh, viiakse läbi vahe ja hindamine selles osas, kuidas rakkerühm on oma tööd teinud, kas ta saab seda tööd teha paremini ja rohkem. ja ma tahaksin, et te just äh, selle sõnumi siit komisjoni tagasi viite, äh, vaadat-, vaadake, kas seda vahe läbivaatust on võimalik teha ja ärge küsige nendelt äh, organisatsioonidelt sealt, kas seda on vaja või ei, sest nemad ütlevad, et pole vaja, meie vastutame, aga viige läbi sõltumatu ülevaatus, seda ma teilt täna palun. ja mina, mina olen tõesti rahul, mina, mina ei taha olla kaasatud, saadikud on niikuinii kaasatud, meie oleme Põhja-Iirimaa avalik nägu, ma ei taha siin hakata komisjoni kritiseerima, aga Põhja-Iirimaal, kui inimesed mõtlevad Euroopast, siis nad mõtlevad oma saadikutest siin ja võib-olla niimoodi me saame aidata teil ka reklaamida seda, mida tehakse, aga palun viige läbi see vahel ülevaatus. maailmas ei ole ühtegi organisatsiooni, mis vigu ei tee. nii et, et kui probleemid on, siis üritagem need lahendada ja te tehke selle nimel koostööd aitäh, James, me võtame, suhtume väga tõsiselt sellesse, mida sa ütlesid, me räägime komisjoniga, vaatame, kuidas me saame siin nüüd edasi tegutseda ja nüüd lõpetaksin siis äh, selle punkti ja üheksas punkt jääb ära, kuna härra Karonnat ei ole ja meil on vaja kvoorumit selleks, et meil täna pärastlõunal saaks hääletus toimuda. nii et, et äh, Äh, püüdke üles leida need kolleegid, kes siia veel ei ole jõudnud ähm, ja andke neile ka teada, et hääletuseks on vaja kõiki, kohtume kell kolm, aitäh!